Ecco, direi che possiamo incominciare, eh, anche se... ma ütleksin, et äh, alustame täna oma koosolekut. tundub, et kvoorum ei ole veel koos, aga ma arvan, et äh, ehk inimesed kogunevad. härra esimees küsib, et kas te saate kõik minust aru? kas kõik kuulevad mind? küsib härra esimees, kas tõlge töötab? nii, kanal üks on see, kus te saksakeelset tõlget näiteks kuulata saate, ütleb härra esimees kahju muidugi, et te itaalia keelest aru ei saa. aga õnneks on koosolek tõlkega ja loodetavasti tehnilised vahendid, äh, keelelised probleemid lahendavad. kõigepealt jõuame siis päevakorra juurde. päevakorra projekt on meil, peame täna pärastlõunal hääletama ja seda nimelt äh, proua Le Gripi äh, raportit mis puudutab ühtset solveerimismehhanismi ja homme majanduskomisjoni koosolekul hääletatakse Ferreira raportit ning seetõttu peame täna kindlasti prouale Gripi äh, arvamuse kohta samuti oma hääle andma. edasi äh, hakkame arutama läbi neid muudatusettepanekuid, mis käesolevat arvamust puudutavad ja kui me jõuame, siis ehk enne hääletamisi saame ka äh, kolleeg Messerschmitti arvamust arutada. kui me enne hääletusi ei jõua, mis toimuvad kell neli, siis pärast seda. nii et nagu öeldud, siis kõigepealt äh, Le Gripi arvamus, edasi hääletus või siis Messerschmitti arvamus äh, enne hääletust, kui jõuame, kui ei, siis homme. edasi minu enda arvamus, mis puudutab parlamendi kodukorra artiklit kakssada kaks lõiget viis seda me hääletame homme. ja edasi kaheksas päevakorra äh, punkt, mis on äh, Gerald Hefneri raport puudutab kodukorra artiklit sada kolmkümmend kuus. kui meil täna on veel aega, siis äh, võime selle ka täna läbi arutada. täna oli ka seitseteist kolmekümnest koordinaatorite koosolek planeeritud Äh, selle aga me kirjutame, selle me aga lükkame edasi äh, homme hommikuks, kuna täna pärastlõunal on jälle kahe kõige olulisema fraktsiooni koordinaatorid kohal. Valteri Bahovski peaks homme aga kohal olema ja seetõttu korraldame me koordinaatorite koosoleku äh, üheksast üheksa neljakümne viieni, siis homme hommikul. nii palju siis juhataja teadaannetest praegu ja vaatame siis, kuidas me hääletustega äh, täna jõuame. nagu juba öeldud, siis minu poolt kõik. üks asi veel. kui meil täna pärast hääletusi veel aega on, siis saame me Krangeli raporti ka veel läbi arutada sest tegelikult oli see planeeritud homme hommikuks päevakorda, aga ehk saame täna selle ka ära arutada. kui ei ole rohkem märkusi, siis jõuame me esimeste tegelike teadaannete juurde, mis ei puuduta päevakorda. ja loodetavasti pärast et hääletuste ajaks jõuab kohale ikkagi rohkem parlamendiliikmeid, kui praegu on, sellepärast et vastasel juhul ei olegi kvoorumit koos. pärast lõunal homme on meil erikoosolek siin on usuühenduste, filosoofiaorganisatsioonide, kirikute ja erinevate äh, usutunnistuste esindajad kohal. teema on Euroopa demokraatia tugevdamine ja küsimus, kuidas kaasata paremini kodanikke demokraatia tõhustamisse. meil on kõrgetasemelised külalised, professor Vaeler on tulemas, kes just hiljuti valiti Euroopa Kõrgkoolide Institutsiooni presidendiks ning ka religiooniprofessor Amsterdami ülikoolist. me räägime Lissaboni äh, kodu, äh, Lissaboni lepingu artikli seitseteist järgi. härra Surjan on siin äh, meie seminari algataja ning meie oma komisjoniga korraldame seda seminari härra Suurjan juhatab seda seminari ning ma palun teid kõiki loomulikult, et olge head, võtke palun ühe, äh, meie, meie üritusest osa. Äh, STOA president äh, teatas mulle veidi aega tagasi, et uurimistulemused STOA poolt on avaldatud. meie oleme nendelt uuringu tellinud praegu on tulemused vaid inglise keeles, aga te saate ka loodetavasti õige pea omas töökeeles need kokkuvõtted kätte. edasi, meie teenistused valmistavad ette töödokumenti, mis puudutab äh, majandusjuhtimise rakendamist edasi võtame vastu protokollid neljandast septembrist, kuusteist, seitseteist september, neliteist oktoober. kui keegi ei ole selle vastu, siis äh, arvestan sellega, et need on heaks kiidetud. edasi jõuame siis proua Konstantse Gripi arvamuse juurde. väga oluline teema on see, tegemist on ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus solveerimismehhanismi jaoks ja solveerimisfondi raames tegemist on loomulikult äh, väga olulise teemaga. Äh, juhtkomisjoniks on siin EKON ning proua Le Gripp on siin arvamuse koostaja. siin on väga palju muudatusettepanekuid, mis on tehtud. Äh, kakskümmend üheksa kolleegidelt Tahv, Scholz ja loomulikult proua Le Gripilt endalt. ja ma nüüd rohkem ei viivita, annan proua Le Gripile sõna. Merci, monsieur le suur aitäh, esimees. tere päevast, kallid kolleegid. täna toimub tõesti meie viimane koosolek, mis puudutab seda olulist küsimust, nimelt Euroopa Liidu ja Eurotsooni parla-, pangaliitu ja te ise toonitasite, et see tänane teema on Euroopa pangaliidu ja eriti Eurotsooni pangaliidu seisukohast väga oluline. Euroopa Pangaliidu teine äh, sammas äh, näeb ette ühtse solveerimismehhanismi ja solveerimisfondi loomist ja see ongi äh, selle määruse ettepaneku sisu või, või teema ja, ja nüüd on olemas siis määruse ettepanek, mis võimaldab ühtset solveerimismehhanismi ja solveerimisfondi luua, see on nõukogu ja komisjoni ettepanek ja nüüd see on siis parlamendi kätte jõudnud ja meie äh, raha, rahanduskomisjon äh, on siis sisuliselt vastutav selle teema eest, meile äh, anti ka ettepanek läbivaatamiseks, et teada saada, milline on siis meie, meie seisukoht, ma olen koostanud arvamuse projekti, mille me esitame siis rahandus- ja majanduskomisjonile ja ja minu arvamusprojektile on ka ähm, palju muudatusettepanekuid äh, tehtud, loomulikult ma kavatsen kõik need äh, läbi vaadata ja nüüd Äh, tahaksin eelkõige tänada kõiki neid ja härra Duffi ja härra Scholzi, kes on ähm, tõesti võtnud aega ja, ja tegelenud süvitsi selle teemaga ning äh, andnud oma panuse selle edasiarendamiseks. kokku seitsekümmend viis muudatusettepanekut, nelikümmend seitse olid seotud otseselt minu ähm, arvamuse projektiga ja siis veel nii umbes kakskümmend muudatusettepanekut, mis eh, tehti kolleegide poolt. Ähm, meie tähtaeg oli üsna äh, lühike ja teisest küljest äh, ei olnud tegemist ka nii äh, pakilise äh, küsimusega, et korraldada klassikalises äh, laadis koordinaatorite koosolek või vabandust, variraportööri koosolek. Ähm, paljud muudatusettepanekud tegelikult langesid kokku äh, ja vastasid minu arvamuse põhijoontele ja toetasid selle mõtet, ning äh, teisest küljest need tehtud muudatusettepanekud äh, näitasid üsna selgelt, äh, et AFCO-l on siiski nii-öelda väline pädevus selle teema puhul ja me ei mõjuta otseselt nende asutuste ülesehitust, aga meie ettepanekud pigem äh, võiksid siis olla aluseks kompromissile. nüüd äh, üldiselt on meie äh, töö siiski põhieesmärkidele suunatud, arvestades siis meie endi pädevust. me peame respekteerima ka teiste parlamendikomisjonide pädevust, volitusi ja ja põhiteemasid, seega oleme püüdnud oma ettepanekute puhul ka jälgida või järgida eelkõige meie äh, tegevuse põhiliine. nüüd loomulikult äh, on selge see, et meie töö äh, on selleks ette nähtud, et natukene valgustada majandus- ja rahanduskomisjoni ja sugugi mitte selleks, et tungida nende pädevusalale ja ma olen tõesti peaaegu äh, eksklusiivselt tegelenud äh, uue solveerimismehhanismi äh, ülesehituse ja juhtimismehhanismiga. selline uus organ rajaneb eelkõige ühtsele saneerimisnõukogule, siis selles osalevad ka liikmesriigid ning Euroopa Komisjon loomulikult ähm, see on seotud, see kõik võib tekitada päris äh, huvitavaid küsimusi ja see oli nüüd äh, määruse ettepaneku teksti äh, kolmanda osa põhiteema ning puudutas just osasid üks kuni neli millest siis rääkisid minu muudatusettepanekud? nagu ma ütlesin, ma keskendusin eelkõige mm, komisjoni ettepaneku tekstile ja mina toetan neid muudatusettepanekuid, mis, mille eesmärgiks on tugevdada parlamentaarset kontrolli mm, ühtse saneerimisnõukogu üle kõigepealt äh, äh, nõukogu direktori ja äh, asedirektori ametisse määramisel on vaja parlamendi heakskiitu ja see parlamendi heakskiit ametisse määramise käigus on siis muudates, muudatusettepanekus neli, kolmkümmend üheksa, seitsekümmend, seitsekümmend kolm ja seitsekümmend kaks, need viimased ettepanekud on tehtud härra Tahvi ja härra Šoltsi poolt ja need on kõik suunatud sellele, et parlamentaarne kontroll äh, ametisse määramisel tugevneks. Äh, ja äh, seda on tehtud ka selleks, et suurendada ähm, solveerimisnõukogu töö või tegevuse läbipaistvust suhetes parlamendiga. edasi, ühtsed saneerimisnõu, ühtse saneerimisnõukogu tööplaani tuleb samuti tutvustada eh, liikmesriikide parlamentidele ning motiveerida ka Euroopa Parlamenti ees, miks on eh, niisugune mu-, mm, töö, tööprogramm koostatud, minu muudatusettepanekud viisteist kakskümmend ja ka härra Tahv on teinud neid muudatusettepanekuid selleks, et liikmesriikide parlamentide rolli suurendada. Need olid siis nüüd äh, kaks põhitelge, äh, mille alusel äh, võib Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide rolli suurendada kõigepealt heakskiit ametisse nimetamisel ja teiseks tööplaani arutamine. nüüd mm, oma lühikeses sõnavõtus pean tunnistama muidugi äh, ütlema ka, mida ma toetan, mida mitte, kui ma kolleeg Scholzi kõiki muudatusettepanekuid ei saa eh, toetada, siis see on eh, eelkõige sellepärast, et me peame eh, ikkagi piirduma AFCO või meie komisjoni pädevuse valdkonnaga ja mitte sekkuma majandus- ja rahanduskomisjoni tööalale ja seepärast toetasin eelkõige neid muudatusettepanekuid, mis äh, käsitlesid just äh, uut äh, sol-, solveerimisnõukogu juhtimismehhanismi ja muidugi ei ole vaja ka neid muudatusettepanekuid, mis üksteist kordavad või on liiga üldised. parlamendi põhiseaduskomisjon toetab ka Euroopa Komisjoni õigusliku aluse ettepanekut, nimelt aluslepingu artiklit sada neliteist, see on siis õiguslik alus, mis näeb ette ähm, selle, et liikmesriikide seadust ühtlustatakse äh, lähtuvast ühisturu äh, vajadustest ja minu meelest on see kasulik, selliseid muudatusettepanekuid olen ma ka ise teinud ja äh, loodetavasti vastab see kõik meie lõppeesmärgile, äh, luua selline ähm, solveerimismehhanism ja solveerimisnõukogu, mis kuuluvad Euroopa Liidu institutsionaalsesse raamistikku. ja loomulikult hea meelega kuulaksin ära ka teie märkused ja kommentaarid et enne kui äh, hakkame seda arvamuse ettepanekut hääletama. aitäh! esimehele mikrofoni. ha chiesto di parlare l'onorevole Duff ne ha facoltà. härra Duffil on sõna. härra esimees, tere pärastlõunat ja suur aitäh proua Le Gripile äh, raporti ülevaate andmise eest. ma arvan, et õigusliku aluse põhimõtteline küsimus on väga vastuoluline selles, selle konkreetse dokumendi puhul. aga praegusel hetkel ma arvan, et parlament peaks jääma Euroopa Komisjoni poolt eh, ette eh, pandu juurde, et eh, artikkel sada neliteist aluslepingutest oleks nii asjakohane kui ka piisav selleks, et luua ühtne solveerimismehhanism. loomulikult on ka kohtul oma sõna sekka öelda selles küsimuses ja ootame nende arvamuse ära. sellepärast, et nii Saksamaa põhiseaduskohus kui ka teiste riikide kõrgemad kohtud on selles küsimuses oma arvamust äh, avaldamas. mis puudutab äh, menetlusi ja reegleid, äh, mis meie jaoks on siin kõige olulisemad siis äh, rahvusparlamentide rolli kohta võib öelda nii palju, et oluline on meil eristada äh, siseriiklike parlamentide rolli Euroopa Parlamendi omast. rahvusparlamentidel on väga oluline roll mängida selleks, vastustada äh, ja pidada silma peal omaenda riiklikel äh, järelevalveorganitel ja valitsusel samamoodi. Neil on vaja teavitatud saada äh, ühtse solveerimisnõukogu tööst, aga parlamendid peavad saama ka eraldiseisva positsiooni Euroopa Liidu institutsioonidest. tegemist ei ole Euroopa Liidu õigusloomelise institutsiooniga Rahvusparlamendi puhul. ja seetõttu olen ma pannud ette, et see eristus peaks olema selge, seda muudatusettepanekus kuuskümmend seitse. edasi, mis puudutab äh, nõukogusse määramise menetlust siis äh, siin on mitmeid äh, lähenemise võimalusi. ja ma näen ka hääletusnimekirjast seda, et siin on meil muudatusettepanekud seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks, kus, kus me oleme öelnud, et need on identsed, aga tegelikult ei ole. nii härra Scholz kui ka mina ise räägime siin parlamendi nõusoleku andmisest ja raportöör samas ütleb ehm, heakskiit. ma ütleksin, et ehm, raportööri idee on siin õige ja me peaksime ka järgima ehm, saja üheksandat artiklit meie enda kodukorrast, mis on seotud Euroopa Keskpanga Äh, nõukoguga. nii et äh, ma arvan, et äh, mina pigem järgiksin proua Le Gripi sisetunnet siin ja mitte minu enda muudatusettepanekut. oluline on see ka, et meil oleks täpselt samasugune menetlus nende inimeste kõrvaldamiseks, kuivõrd meil on ka nende ametisse nimetamiseks, see tuleks siin selgelt välja öelda edasi. artikkel viiskümmend kolm ja lõige kaks, mis puudutab kas nõukogu juhataja või direktor peaks olema mõjutatav kellestki teisest. minu arust on see absurdne eriti sellepärast, et artikkel nelikümmend kolm näitab, et sellel inimesel ei tohiks olla suuniseid tegutsemisest kelle, kellegi teise poolt. nii et kui me ütleme, et äh, mitte keegi ei tohiks seda mõjutada, siis äh, minu arust on see täiesti hullumeelne. väga selgelt ju püüab ta Äh, arvamuste koostamisel kõigepealt äh, nõustamist äh, otsida, seda erinevatelt pädevatelt allikatelt. ja ma arvan, et seetõttu olekski mõistlikum öelda siin, et tõmbame maha selle lõike ehk siis lõike kaks artiklist viiskümmend kolm. jah muudatus seitsekümmend viis lõpus siin. ma olen püüdnud siia sisse panna lõigu, mis äh, ühtse solveerimismehhanismi ülevaatamismehhanismi looks. ja see muudaks Euroopa stabiilsusmehhanismi äh, ka ühtseks äh, fiskaalseks kaitsemehhanismiks Äh, pankade äh, solveerimise puhul. ma arvan, et äh, me petame ennast, kui me ütleme, et rahvuslikud solveerimisametid ja ka rahvusriikide valitsused peaksid jätkama sellega, et nad saavad vetostada ühtset solveerimismehhanismi pankade kas siis saneerimistegevuse või restruktureerimise puhul. Euroopa stabiilsusmehhanism on ju paika pandud ja seda peaks kasutatama äh, ka maksimaalselt tõhusalt. ühtse ühenduse laenufondi loomine solveerimismehhanismi tarvis ma arvan, et selles osas ei ole meil ju midagi uut vaja luua. või Euroopa stabiilsusmehhanismist kaugemale minna. ma saan aru muidugi, et kogu protsessi alguses see kindlasti aset ei leia, aga kui me vaatame äh, määruses need sätted äh, mingi aja pärast üle, siis äh, peaksime me ka saama kuidagi juhtida äh, tendentse selles suunas. suur tänu. härra Tahv, järgnevalt äh, härra Prongs, palun. Oh, <coughs> uh, uh, minu märkused puudutavad põhimõtteliselt minu koduriikide kodanikke, kelle elus nii palju põnevat ei toimu, et nad täna pärastlõunal meid kuulavad võrreldes siis äh, parlamendiliikmetega, kes siin kohal ei ole, sest tundub, et kuulajaid on tõenäoliselt rohkem kui kohalolijaid. mõned minu koduriigi isikud tõenäoliselt arvavad, et miks ma, võivad küsida, miks ma üldse hel-, äh, osalen selles, sest äh, see puudutab pigem euroala riike või siis osalevaid riike, sest ühe, Suurbritannia seal ei ole ja ei ole ka osalev riik aga loomulik ei tähenda see seda, et tulevane valitsus ei võiks otsustada, et me liituksime euroalaga või hakkaksime osalema selles mehhanismis. mitmetasandiline majandusjuhtimine ja mitteosalejate välistamine eh, ei puuduta parlamenti, see tähendab, et mul on õigus osaleda või võib-olla isegi kohustus osaleda, aga sellest praegu ei räägi mulle teeb muret see, et me peame kaitsma siin rahvusparlamentide rolli ja see ei puuduta ainult äh, Suurbritannia parlamenti, min-, mulle aga ei meeldi see, et on ette otsustatud see, kui, milline on kõikide rahvusparlamentide roll. ma ei ole Euroopa Liidu entusiast, aga ma soovin, et äh, Euroopa Liidus oleks rahvusparlamentidel pigem suurem roll kui väiksem ja seepärast toetama muudatusettepanekud, mis rolli suurendavad ja nende vastu, mis seda vähendavad. ma ei ole ka nõukogu entusiast, aga liikmesriikide esindajatel peab võimalus olema osaleda. veelgi vähem entusiastlik olen ma parlamendi osas, kus äh, nende roll läheb liikmesriikide äh, osas liiga suureks ja kus hakatakse nõudma osalust ka sellistes eh, asutustes nagu solveerimisnõukogu, mida, küsimustes, mida tavaliselt ei reguleeritaks, seega toetan ma muudatusettepanekuid, kus neid rolle suurendatakse ja ma jään erapooletuks nendes osades, mis puudutavad eh, teatud ettepanekuid ja hääletan resolutsiooni vastu tervikuna, sest ma leian, et kõikidel liikmesriikidel peab olema õigus sõltumatuseks, aitäh! <clears throat> No. suur tänu. härra Moreira, palun. suur tänu, esimees. ma arvan, et tegemist on olulise raportiga. see on üks äh, olulisemaid teemasid, kus komisjon pöörab äh, tähelepanu nendele raskustele, mis on tekkinud majanduskriisi tagajärjel. ühisturg, pangandusturg vajab äh, ühtset äh, solveerimismehhanismi ja seepärast ma leian, et see algatus on äh, tingimata väga oluline mis puudutab põhiseaduslikku nüanssi sellel teemal, siis meie roll on siin väga oluline, mis puudutab selle määruse vastuolulisust. see tähendab, et meil on võimalik siin täpsustada SRM-i äh, äh, rolli ja ma ei ole täiesti kindel selles, kas äh, äh, see baas on siin piisav, sest artikkel sada neliteist Euroopa Liidu toimimise lepingust räägib äh, riikliku seadusandluse rollist, mis puudutab ühisturu toimimist ja kus on äh, ära toodud see uue institu-, institutsiooni loomise alus, lähtuvalt sellest õiguslikust alusest. aga ma kardan, et mingit muud võimalust meil ka ei ole üritame siis seda artiklit äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust äh, siis laialdaselt äh, tõlgendada ja kohus peab otsustama, ma ei ole väga kindel, kas kohus peab seda alust piisavaks. võib-olla on siinkohal vaja lepingu viivitamatult läbivaatamust selleks, et leeb, aluslepingud oleksid äh, tegevusega kooskõlas. majandusjuhtimise valdkonnas ja finantsteenuste reguleerimisel Euroopa Liidu tasandil on see vajalik ja lisaks ka selleks, et, et siis edasi liikuda ja võimaldada uute otsuste tegemist mis puudutab Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide rolli, siis ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Tahv ütles. meil on vaja selgelt paika panna äh, nende rollide jaotus. ja kui me räägime nüüd uuest Euroopa Liidu institutsioonist, siis see tegutsemisvabadus peaks äh, olema aruandekohuslane Euroopa Parlamendi, mitte rahvusparlamentide ees. Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ega ei pea vastutust kandma rahvusparlamentide eest. rahvusparlamentidel on lepingutele vastavalt oma roll, eriti peale Lissaboni lepingut. Neil on õigus olla teavitatud tegevustest ja nende soovitusi peab kuulda võtma aga see aruandekohustus äh, sellise institutsiooni puhul puudutab äh, siis Euroopa Parlamenti ja see ei puuduta siin rahvusparlamente, seega ma toetan siin seda Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide rolli vahel selge joone tõmbamist. mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli ametisse nimetamisel ja ametist tagandamisel äh, Euroopa resol-, äh, solveerimismehhanismi osas, siis ma olen nõus sellega, et äh, parlament peaks heaks kiitma mõlemad ja heakskiit on äh, siin õigem lahendus, ehk siis me ei anna mitte nõusolekut, vaid me äh, jagame siin seda heakskiidu, heakskiidu ametisse nimetamisel või ametikohustuste täitmisel lõpetamisel, seega olen ma taaskord nõus sellega, mida kolleeg Tahv ütles. ja viimane märkus, raportöör on teinud suurepärast tööd ja me peaksime teda selle eest tänama ja üldiselt me toetame tema raportit, suur tänu! credo che la relatrice voglia. raportöör, äh, teil on taas võimalus äh, vastata tehtud märkustele. Brièvement, je voulais tout d'abord euh, remercier teen lühidalt. kõigepealt suur tänu kolmele kolleegile, kes sõna võtsid. suur aitäh üldise toetuse eest minu arvamuse projektile ning tahaksin öelda, et ma tõesti jagan nende seisukohti või veendumust, ehm, mida väljendas näiteks härra Moreira, aga ka härra Tahv mm, selle kohta, et mm, suurem töö alles seisab ees, selleks, et tõesti ehm, luua tõeline pangaliit ja loomulikult täna, kui me arvamuse projekti hääletame, Äh, oleme siis äh, oma panuse või selle esimese kivikese ähm, pangaliidu ülesehitusse pannud ja loodetavasti ähm, kulgeb edasine töö hästi, tänan. No, suur tänu, härra Tahv soovib veel kord sõna, palun. ma vabandan, et uuesti sõna võtan see, mis puudutab nüüd äh, õiguslikku alust äh, seoses kogu ettepanekuga, nii palju kui ma tean, siis Saksa valitsus on palunud, et me kasutaksime ka artiklit kolm viis kaks või asendaksime artikli sada neliteist artikliga kolmsada viiskümmend kaks. nii nagu härra Moreira vihjas, siis mina leian, et kui me lähtume praegusest määrusest sellises, sellisel kujul, siis on see ainult esimene samm. esimene samm nii-öelda föderaalse solveerimismehhanismi suunas ja õigel ajal pigem siis varem kui hiljem on vaja muuta ka aluslepinguid. selleks, et äh, seadustada kogu see seisukoht. ühtse solveerimismehhanismi puhul antakse Euroopa Liidule üle suur osa riikide suveräänsusest ja kui me seda soovime teha, arvestades Lissaboni lepingu kitsendusi, võib see küll äh, toimida ajutiselt, aga see ei ole vastupidav äh, vundament sellise olulise fiskaalintegratsiooni süvendamises, suur tänu. jah, panime selle kirja, kas raportöör soovib ka seda kommenteerida? ei, meil on nüüd aega neli minutit eh, kuni kella neljani ja ma loodan, et äh, rohkem parlamendisaadikuid saabub kohale selle aja jooksul, aga peatame praegu siis istungi äh, neljaks minutiks.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 Chairman, I... härra Tahv ütleb, et äh, härra esimees, kas me saaksime palun tööga edasi minna? In effetti possiamo cominciare, come chiede il collega Duff, a votare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 muudatusettepanek äh, viiskümmend kaheksa, me oleme selle üle hääletanud, kas te tahtsite selles osas midagi öelda või tahtsite järgmise kohta midagi öelda? selge. Te olite erapooletu äh, positsioonil, selge. nii, edasi härra Šoltsilt viiskümmend üheksa, kes poolt? kes vastu? kas erapooletuid kolleege ei ole? ei, siiski üks, keegi on. edasi kuuskümmend ka härra Šoltsilt, kes poolt? vastu. erapooletud. üks on erapooletu. kuuskümmend üks, härra Šoltsid, kes on poolt? vastu. erapooletud. üks erapooletu, kuuskümmend kaks ka härra Šoltsid, kes on poolt? vastu. erapooletud hästi. olge hea. härra esimees. üks palve oleks mul teile te ei ütle üldse, kas on tagasi lükatud või vastu võetud, olge head, palun öelge, milline hääletustulemus siis lõppkokkuvõttes oli. jah, suur tänu, et äh, mulle meelde tuletasite, et see oli ka minu ülesandesse osa kinnitan siis, millised tulemused on. härra Scholzi muudatusettepanekud siiamaani kõik on tagasi lükatud ühe ainsa erandiga või kuidas? ei, siiski seda erandit ei olegi. see lükati ka tagasi. nii, nii et siiani kõik äh, härra Scholzi muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nii, edasi jõuame kuuekümne kolmanda juurde, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi üheksa, kümme, üksteist ja kaksteist on lihtsalt tehnilised korrektuurid, ei hääleta, edasi kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist. jälle raportöörilt, kes on poolt vastu. erapooletud ja vastu võetud. edasi viisteist. kes on poolt? vastu. erapooletud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist. kes on poolt? kes vastu? võtame selle korra veel, kuusteist, kes on poolt kes vastu? erapooletud? see on vastu võetud. edasi kuuskümmend kuus. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, see on vastu võetud. seitseteist ja kaheksateist. hääletame need plokis, kes on poolt? vastu. erapooletud ja need on vastu võetud. edasi kuuskümmend seitse. kuuskümmend seitse kuuskümmend seitse langeb ära, mõlemad osad. edasi järg- äh,, muudatusettepanek number üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kakskümmend. seda me ei pea hääletama, sellepärast et see on ainult keeleline korrektuur siin. kakskümmend üks ja kakskümmend viis plokis, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ilma mikrofonita on härra esimees, küsib kellegi käest, kas soovite midagi lisada il 25 è votato in blocco, certo. härra esimees ütleb, et jah, me oleme kakskümmend üks ja kakskümmend viis võtnud plokis ja need on vastu võetud. kakskümmend kaks, palun, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on jällegi keelelised parandused siin, neid ei ole vaja hääletada. kakskümmend viis juba tegime ära. edasi kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kakskümmend seitse jällegi keeleline korrektuur, hääletaja pole, edasi kakskümmend kaheksa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend üheksa. hääletame plokis kolmkümmend kolm ja kolmkümmend seitse siia juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa ja seal sinna juurde ka kolmkümmend kolm ja kolmkümmend seitse on vastu võetud koos. kolmkümmend ja kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks jällegi keeleline parandus, hääletama ei pea, kolmkümmend kolm tehtud. kolmkümmend neli järgnevalt, hääletame kolmkümmend neli, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kolmkümmend viis ei hääleta ja kolmkümmend kuus. kes poolt? kes on kolmekümne kuue poolt? vastu? erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend seitse on hääletatud kuuskümmend kaheksa langeb ära, sellepärast et kolmkümmend seitse võtsime vastu. kolmkümmend kaheksa me ka ei hääleta, sest see on tegelemine, see on keeleline parandus, kuuskümmend üheksa edasi. kes on selle poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend langeb ära, sellepärast et seitsekümmend üks võtsime vastu. ja seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks on identsed, seega on nad mõlemad vastu võetud. härra Tahv, nagu ma ütlesin, kui ma äh, kõnelesin, need ei ole identsed muudatusettepanekud, aga kui seitsekümmend on võetud vastu, siis seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks ja kolmkümmend üheksa langevad ära, sest me peaksime nüüd edasi minema nelikümmend ja nelikümmend üks juurde. suur tänu siin on kirjas, et on identsed, teie ütlesite, et nad ei ole. seeläbi langevad ära, selge. edasi hääletame neljakümmet ühte. kes on neljakümne ühe poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm pean uurima sekretäriaadi käest täpselt, mis siin siis nüüd täpselt kirjas on. seitsekümmend kolm langeb ära või kuidas või? Euh, hääletada on vaja, esimees on nõus. nii, kui ma nüüd vaatan täpsemalt, siis seitsekümmend kolm ja seitsekümmend neli tunduvad mulle intentsed siin, minu arust ei peaks see seitsekümmend neli üle langema siin. täpselt ei saa aru, mida sekretäriaadist öeldakse. nii et seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaks tunduvad olema mulle identsed. Eh? ja aga sisuliselt midagi siin ei muutu siis hääletame seitsekümmend kolm, härra Tahvilt, palun. härra esimees, mina tahaksin võtta tagasi seitsekümmend kolm muudatusettepaneku. hästi, teeme siis nii. seitsekümmend kolm tagasi võetud ja edasi nelikümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend neli. härra Tahvilt, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend viis, nelikümmend kuus hääletamisele ei lähe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 erapooletud vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend kaks siiski muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiida, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja lõpphäälestus poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud viisteist poolt, üks vastu ja erapooletuid ei olnud. suur tänu prouale Gripile tehtud töö eest ja hääletamine on seega lõppenud ja saame minna muude küsimuste juurde. ehk siis võtame järgmise päevakorrapunkti. tundub, et kolleegi, kolleeg Messerschmidt ei ole hetkel kohal võib-olla kolleeg äh, Rangel on nõus sellega, et me võtame nüüd siis äh, tema raporti, mis puudutab Lissaboni lepingu rakendamist Euroopa Parlamendi suhtes. see on omaalgastuslik äh, arvamus ja see oli meil kavas homme, aga nagu ma koosoleku alguses ütlesin, siis äh, võib-olla võiksime äh, seda juba käsitleda, sest meil on praegu aega ja kolleeg Rangel on äh, kohal. ja ta on ette valmistanud kuulamisse kahekümnendaks äh, jaanuariks ja nüüd palun. Uh, Sr. Presidente, muito obrigado. Uh, eu uh, suur tänu. ja tutvustan siis teemat portugali keeles ja teen seda nüüd enne päevakava, kui ma oleks pidanud inglise keeles seda tegema, oleks mul olnud rohkem aega vaja. ja seega kasutan seda võimalust ja teen oma tutvustuse portugali keeles ja see võib nüüd kauem aega võtta kui planeeritud. esiteks, kõik teavad, et see, milles erinevad koordinaatorid kokku leppisid, oli see, et see raport, mis tegeleb Euroopa Parlamentidega ja Lissaboni leping, parlamendi ja Lissaboni lepinguga, siis selle asemel, et hakata käsitlema kõikvõimalikke teemasid ja hakata rääkida ra institutsioonide vahelisest äh, raamistikust nõukogu ja komisjoni vahel, otsustasime me vastavalt äh, saavutatud kokkuleppele äh, härra kolleeg Lamassoor tegeleb siis suhetega nõukoguga ja tal on selle kohta kõige rohkem teadmisi ja üldiselt siis äh, Tšeskovski ja Kolteri äh, raport puudutab mitmetasandilisi küsimusi eri tasandi juhtimise osas Euroopa Liidus. ja võib-olla siis raport rahvusparlamentide kohta võiks äh, küsimuse alla tulla hiljem, aga mina räägin siin Lissaboni lepingust ja Euroopa Parlamendis rollist. selles me leppisimegi kokku. ja see võib hiljem muutuda, kui me nii otsustame. aga ma leidsin, et kõigepealt siis mina keskendun Euroopa Parlamendi suhetele komisjoniga. esiteks peab nentima seda, et Lissaboni lepingus ei ole piisavat ambitsioonikust äh, Euroopa Parlamendi rolli osas. Euroopa Parlament on aga samas äh, saanud juurde poliitilist, institutsionaalset ja põhiseaduslikku võimu seoses äh, Lissaboni lepingu ratifitseerimisega. parlamendi volitused jätkuvad vastavalt eelnevale ja täiendavad on lisandunud vastavalt Lissaboni lepingule ja kui nüüd äh, maksimalisti vaatenurgast läheneda, siis Euroopa Parlamendi roll on oluliselt suurenenud. kriisiga seonduvalt äh, nägi, et komis-, komisjon, et äh, nõukogu soovib oma rolli maksimeerida ja komisjon me-, mängis sinna vahendaja rolli ja parlament jäi kahe asjaolu vahele, esiteks siis parlamendi rolli suurenemine vastavalt Lissaboni lepingule ja teiseks siis nõukogu lähenemine lepingu tõlgendamisel, mis oli erinev. ja selles olukorras parlament praegu on. ehk siis see on selline ideoloogiline, poliitiline taust selle raporti osas ja sellega on seotud ka raportis tehtavad ettepanekud räägin teile praktilistest uutest ettepanekutest komisjoni poolt, ehk siis komisjoni president peab arvesse võtma Euroopa Parlamendi valimisi ja Euroopa Parlament peab valima kandade, kandidaadi, me ei räägi siin heakskiidust enam. samuti väga oluline muudatus oli seotud sellega, et komisjon laiali saata. üheksakümne kolmandast aastast on olnud mitmeid raporteid, mis on heaks kiidetud kus äh, komisjoni rolli on äh, ühast ja tõhususe saavutamiseks on vaja seda tasakaalustada aastate jooksul olid eri, toimusid erinevad äh, rahvahääletused, näiteks Iirimaal, kus otsustati komisjoni koosseisu muuta, seal olid poliitilised ja geopoliitilised nüansid. selle lükk-, ettepaneku lükkas aga nõukogu tagasi. Nad üritasid leida keskpika lahenduse selleks, et Iirimaa kodanikel meele järgi olla. see on nüüd selline taustainformatsioon. toimus ka kaks olulist muudatust äh, komisjoni tööga seoses ja selge on see, et komisjoni roll on veidi vähenenud integratsiooni või föderatsiooni vaatenurgast äh, on see halb, kui lähtuda sellest, et äh, soovitakse süvendada integratsiooni, see on selge. aga me peame praegusel hetkel analüüsima seda, kuidas komisjon kokku pannakse. ehk siis me ei tohi unustada, et parlamendil on vastavalt Lissaboni lepingule siin võtmeroll ja see on teema, mida me peame detailselt arutama. Parla-, parlamendivalimised seisavad ees ja me paneme uue süsteemi maikuust alates proovile ehk siis parlamendi uute pädevuste katsetamine leiab siis aset ja me peame vaatama täpselt, kuidas parlamendi roll kujuneb. ja ma arvan, et äh, see tulemus on positiivne, Euroopa poliitilised erakonnad äh, saavad äh, komisjoni presidendi kandidaatide osas ettepanekuid teha, kaks tuhat kaksteist aasta resolutsioon parlamendilt on meil samuti olemas ja seal on öeldud, et komisjoni liikmed peavad olema valitud demokraatlikust vaatenurgast lähtudes. demokraatlik legitiimsus on siinkohal oluline. ja kui komisjoni liikmeid ettepanekuid ei tehta enne valimisi, siis on nõukogul palju rohkem manööverdamisruumi ja see tõhustab siis kaotse, kaudselt seda olukorda ja me näeme, et potentsiaalsed äh, äh kandidaadid osalevad ka Euroopa Parlamente, parlamendi valimistel ja seega on võimalik näha, milliseks nende toetus äh, kujuneb. samas toimub see aga paralleelselt siis meie institutsioon, institutsionaalsele ja põhiseaduslikule lähenemisele. ehk siin on meil justkui selline topeltstruktuur, äh, paralleelstruktuur äh, demokraatia legitiimsuse tagamiseks. ja kui me räägime nüüd sellest teemast seoses komisjoniga, siis paljud leiavad, et seda oleks veelgi võimalik tugevdada, ma ei ole kindel nüüd, kuidas, aga võib-olla sellepärast ongi hea, et meil see arutelu toimub räägitakse sellest, et komisjoni osakaalu on vaja või tähtsust on vaja vähendada. kui me tugevdame komisjoni rolli või seda, kuidas see toimib, on vaja talle anda rohkem demokraatlikku legitiimsust ja seda peame me arutama siis, kui leping, aluslepinguid läbi vaatama hakatakse. arvestades praeguseid lepinguid ja seda, millest on räägitud äh, kuluaarides siis on meil võimalik samme edasi liikuda ja me võime hakata teed selleks sillutama. mitmeid positiivseid ettepanekuid on tehtud parlamendi rolli suurendamiseks, näiteks nõuda seda, et parlamendi enamus peaks komisjoni koosseisu valimises osalema ja äh, väga oluline oleks siinkohal rõhutada, et seda on võimalik saavutada mitmel viisil. üks ettepanek on väga oluline, mida võiks detailsemalt analüüsida, näiteks seda, et kõik, äh, meil peaks olema parlamendi enamus selleks, et muuta komisjoni koosseisu, mitte siis tavaline enamus aga võib nõuda ka seda kahte kolmandikku, nii et äh, süsteemi muutmine selleks, et äh, et see muudatus aset leiaks, see on osa siis mitmetasandilisest äh, lähenemisest. selle seonduvas raportis on vaadatud neid suhteid parlamendi ja komisjoni vahel ja see on siinkohal väga oluline punkt vastavalt sellele süsteemile peaks Euroopa Parlamendil olema võimalik volinikule umbusaldust avaldada. see tähendab seda, et parlament võiks kogu komisjoni laiali saata. mina olen selle poolt, et me ei hakkaks individuaalselt umbusaldust avaldama ja seda sellepärast, arvestades, millised on raamlepingute ja läbirääkimiste tulemused, eh, me peame seda arvesse võtma ja me peame ka parlamendi nõrkust arvesse võtma, sest vahetevahel on Euroopa Parlamendil eh, võimude lahususe kohta väga väikesed ootused, me kõik ütleme, et me peaksime rahvusvahelistel läbirääkimistel osalema, justkui meie oleksime need läbirääkijad aga ei ole mingit sellist kogemust, kus parlamendisaadikud äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel osaleksid. Nad võivad anda oma heakskiidu või mitte äh, vastavalt äh, hääletusele või rahvahääletusele, aga nad ei osale nendes läbirääkimistes ja ma leian, et sellest võib-olla kasu ei ole, võib-olla olen ma siin vähemuses, tihtipeale öeldakse, et me peaksime olema rahvusvaheliste läbirääkimistega seotud, sest äh, mitte ühelgi juhul ei toimu see sarnaselt äh, rahvuslikul tasandil. Nad ei osale läbirääkimistel, teatud pädevuste alusel võivad nad äh, kaasa lüüa ettevalmistavas töös, aga mitte läbirääkimistel. läbi ratifitseerimise toimub nende roll. ehk siis see, millele ma siin üritan viidata, on see, et me siin parlamendis vahetevahel ajame kõik asjad omavahel segamini. ja meie siin Euroopa Parlamendis ei peaks täpselt otsustama, kes valitsuses või komisjonis osaleb ja minu arvates see peaks olema pre komisjoni presidendi pädevuses, kui meie siin ütleme, et et meil on vaja teist tüüpi ähm, valitsust, mingi assamblee või ma ei taha hakata siin viitama konkreetsetele eesmärkidele, et mitte seda segamini ajada Prantsuse revolutsiooniga kui eh, ehk siis eh, autonoomia, kui parlament hakkab otsustama, kes on ja kes ei ole valitsuses, siis ma arvan, et parlament lihtsalt eh, võib-olla ei mõista kõike seda, mis komisjonis tehakse ja kõige suurem paradigma mudel on siin äh, Briti mudel, kus on äh, valitsuse põhine, mitte siis parlamendi poolt juhitud valitsus. ehk siis, kus äh, tehakse teatud järelevalvet või midagi, aga ma arvan, et kõike seda me ei peaks siin arutama, meil on proportsionaalne esindatus äh, ja tegelikult on see väga killustunud lähenemine, aga ma tahtsin lihtsalt teile selle näite kaudu selgitada, et minu arvates selline lähenemine seaks ohtu ja killustaks täidesaatvat võimu. me võiksime aga demokraatlikud kontrollivõimalust rakendada komisjoni töö üle ja see oleks väga hea. ma arvan, et me ei peaks äh, otseselt hakkama sekkuma igapäevasesse komisjoni tööle. see umbusalduse hääletamine iga konkreetse komisjoni liikme suhtes minu arvates võiks viia liigse sekkumiseni, eriti mis puudutab äh, teatud läbirääkimisi üks küsimus on kontrolli rakendada ja teisest küljest on hakata liikmeid äh, oma suva kohaselt äh, eemaldama. tooksin siinkohal ühe näite. praegusel hetkel on üks meie probleeme see, et kui rahvusparlamentide liikmed sekkuvad rahvusvahelistesse ja Euroopa läbirääkimistesse, näiteks Angela Merkel kord äh, Äh, peatas läbirääkimised nõukogus selleks, et Bundestagis teemat arutada ja siis tagasi tulla ja sellega peatas ta kogu protsessi ja Euroopas jääb tihtipeale mulje, et äh, valitsused, äh, et rahvusparlamendid kontrollivad valitsuste tööd ja minu arvates mitte keegi ei võida sellistest läbirääkimistest. ma arvan, et parlament peaks äh, kasutama teatud äh, võimu ilma sekkumata. ja tihtipeale ei ole meil piisavalt informatsiooni võimude lahususe kohta ja selles raportis vaatame me detailselt seda, millised on parlamendi võim ja, ja komisjoni roll, et kuidas seal vahet teha ja kindlasti peaks Euroopa Parlamendi kontrollipädevust suurendama ja samas võime me suurendada ka äh, legitiimset võimu või seadusandlikku võimu. aga me ei tohiks siin hakata lähenema selliselt, et, et Euroopa Parlamendi saadikud täiskogudel hakkaksid otsustama seda, kuidas komisjon oma tööd teeb. ja arvestades, et me näeme, räägime siin täidesaatva võimu autonoomiast, siis on väga huvitav vaadata seda mõtet, kus äh, presidendi komisjon valib volinikud. minu arvates oleks väga hea minna uuesti selle idee juurde, kus presidendi volinik, äh, presidendi komisjon palub, et iga liikmesriik teeks oma ettepanekud ja, ja president siis äh, valib sealt kõige parima kandidaadi. ja seda sellepärast, et sellega oleks võimalik saavutada parlamendile südamelähedast soolist võrdusõig-, võrdõiguslikkust ja liikmesriikidel on võimalik valida kandidaate mõlemast soost. samuti võimaks paremini neid portfelle koordineerida. kui komisjoni president jagab valdkondi lähtuvalt oskustele ja pädevustele nende inimeste osas, kelle osas on ka tehtud ettepanek ilma sellise lähenemiseta oleks see problemaatiline ja minu arvates see aitaks paremini koordineerida seda, kuidas valdkondi jagatakse kandidaatide vahel. ja veidi riskantne on see, kui me siin parlamendi rolli selles osas suurendame, ehk siis nii-öelda tugevdame seda poliitilist äh, võimekust, kus Euroopa Parlamendi erakonnad saavad ähm, teha ettepanekuid kandidaatide osas ja kus me jälgiksime seda nii-öelda Briti mudelit, kus komisjoni saadikud tuleksid tegelikult parlamendilt, ehk siis kõigepealt oleks nad valitud parlamenti ja seejärel saaksid nad komisjoni äh, valituks võimuautonoomia osas aga ei toeta ma seda individuaalset umbusalduse avaldamist ja see oleks asjatu sekkumine komisjoni töösse. komisjoni presidendil peaks olema võimalus valida liikmesriikide poolt äh, tehtud kolme kandidaadi seast ja loomulikult peaks olema ka reegel kus Euroopa Parlamendil peaks olema umbusalduse äh, avaldamine, aga mitte siis lihthäälteenamusega, aga kvalifitseeritud häälteenamusega ja see oleks palju parem. ja põhimõtteliselt me ei räägi siin mitte umbusalduse avalda-, avaldamisest, aga ameti, ametist eemaldamisest, ehk siis vaid väga tõsisel juhul võiks parlament kokku tulla äh, ja nii-öelda selle Euroopa Liidu valitsuse laiali saata ja me läheksime lihthäälte enamusest üle kvalifitseeritud häälte enamusele ja see oleks väga hea lahendus ja selles mudelis võrdlengi ma Briti lähenemist ja USA lähenemist. Briti lähenemine kaheksateist, üheksateist sajandil oli selline, kus oli nõutud küll lihthäälteenamus ehk siis see süsteem muutus parlamentaarseks mudeliks. ja USA-s on säilitatud see kahekolmandiku nõue, ehk siis palju raskem oli umbusaldust äh, avaldada ja see mudel muutus ähm, presidentsiaalseks lähenemiseks. ja meie siin äh, loome Äh, sellise telje komisjoni ja parlamendi vahel. see tähendab, et äh, et äh, teine poliitika poolus nii-öelda või siis see konstitutsiooniline võim oleks nõukogu ja kui täna meile teeb muret see, et on ebaproportsionaalne äh, nõukogu võimu suurenemine peale Lissaboni lepingu rakendumist, siis me teame, et see leiab aset kahel põhjusel, esiteks kriisi tõttu ja seepärast ei olnud see, sellele vastavad sätted lepingus ette nähtud. paljud probleemid lahendatakse valitsustevaheliselt ja teine probleem on see maksimalistlik äh, lepingute tõlgendamine nõukogu poolt ja see on midagi, mida oleks võinud ette näha need, nagu ka mina isegi, kes äh, raamlepinguid institutsioonide vahel äh, läbi vaatasid. ja tihtipeale näeme, et, äh, et teatud sätted ei olnud nii rakendatud, nagu meie mõtlesime, kui me need kirja panime, nagu juhtus ka Rooma lepinguga nõukogu tõlgendas seda teistmoodi ja nõukogu on seetõttu näinudki oma võimu suurenemist ja nõukogu on justkui äh, konfliktis siis Euroopa Liitu esindavate äh, institutsioonide vahel. ja teisest küljest äh, siis institutsioonid, kes esindavad liikmesriike, nõukogu ja siinkohal võib leida, et siin toimub justkui lõhe nende kahe suuna vahel. ja ma ei taha siin väita, et see parlamentaarne lähenemine on halb. see võib tekitada institutsionaalse skisofreenia, sest on äh, institutsioonid, kes esindavad liikmesriike, äh, Euroopa Liidu sees ja nad peaks olema justkui sellisel vabal orbiidil, aga samas peaks neil olema võrdne lähtekoht. ja siinkohal peab siis vaatama komisjoni ja parlamendi rolli muutumist. mida me siis saame teha alternatiiviks või tasakaalustamiseks, kui me lähtume parlamentaarsest lähenemisest, siis me teame, et täidesaatva võimu autonoomia on väga oluline ja seda ma olengi üritanud siin rõhutada. kui me soovime sellist äh, autonoomiat, kui me tahame näha, et komisjoni võim pädevus suureneb, aga kaasame ka nõukogu ja üritame väita sellise lõhestumise nõukogu ja parlamendi vahel. näeme seda ka praegu see lõhe nende vahel, kes esindavad liikmesriikide huve ja need, kes väidetavalt esindavad Euroopa huve liikmesriikidest. ehk siis see on midagi, mida me võiksime arutada selle asemel, et liikuda rohkem selle parlamentaarse lähenemise suunas, me võiksime äh, liikuda täidesaatva võimu suunas, ehk siis komisjoni president Äh, sarna- või roll sarnaneks rohkem presidendi rollile, kui see praegu on. ja kõrvalpõikeks tahaksin siinkohal ära tuua selle, et väga oluline on seda rõhutada. ja siinkohal tahaksin veel tuua ühe näite, sest väga keeruline on neid mudeleid äh, rakendada me teame seda liiklusriigist ja Euroopa Liidust, et kui me tahame rakendada midagi laiemat nagu Euroopa Liit, siis üsnagi selge riik, vaid see on institutsioonide kogum. igal institutsioonil on poliitiline ja põhiseaduslik äh, taust, mis muudab ta unikaalseks meil ei ole tausta, mis kõiki neid institutsioone ühendaks ja ühiselt toimima paneks, ehk siis tulen tagasi nende mudelite juurde. Euroopa Liidu valitsuse mudel ja kui vaadata nüüd äh, komisjoni ja parlamendi vahelisi suhteid, siis mulle tundub ja Prantsuse kolleegidele kindlasti meeldib see, et see on selline poolpresidentsiaalne mudel. eriti, kui komisjon valitakse või ametisse nimetatakse ja samas, kui siis äh, nõukogu ja parlament on sellega seotud, äh, nõukogu nimetab kandidaadi, aga parlament peab selle heaks kiitma. ehk siis on sarnane eelnevate monarhiatega. Suurbritannias on selline kõrgem juhtiv kogu, kellel on oma iseseisvus, ehk siis nagu siin võiks olla nõukogu roll ja parlamendi roll sõltumatud, ehk siis meil on selline veider poolpresidentsiaalne mudel, eh, president ei ole küll riigijuht, nõukogu presidenti võiks pidada justkui selliseks kollegiaalseks eh, president, riikide presidendiks, aga tegemist on rohkem sellise poolpresidentsiaalse mudeliga Äh, kui võiks arvata. ja samuti on nõukogul aktiivne võimalus komisjoni presidenti mõjutada, me kõik teame seda. ja väga selge on see, et komisjoni presidendil on nõukogu kohtumistel oma mõju. ja me teame, et presidendi komisjon osaleb nõukogu kohtumistel vahetevahel seepärast, et ta kutsutakse sinna, vahel ta lihtsalt soovib seda teha. me kõik teame, et äh, sellel on oma roll ja mõju otsustele, mis nõukogus vastu võetakse. ehk siin, siin ei ole midagi uut. see ei ole esimene süsteem, kus meil on äh, selline mudel. Küprosel on äh, sarnane, Tšiilis on see nii olnud. see ei ole päris sarnane, täpselt sama, aga sarnane mida siinkohal siis peaks tegema? meil on alternatiivne lähenemine sellele, sellisele presidentsiaalsele mudelile, meil on ka võimalik siis äh, valida otse komisjoni president, kui meil oleks äh, otsevalimine komisjoni presidendi puhul, siis äh, see mudel, mida me paika paneme, kus on kandidaadid komisjoni presidendi kohale, mille esitavad äh, Euroopa erakonnad, siis on meil äh, otse valitud äh, president, kes esindaks süsteemi tervikuna. kallid kolleegid, ma leian, et see olukord saab olema väga keeruline, kui komisjoni president otse valitakse, siis oleks väga keeruline Euroopa Parlamendil Äh, umbusaldust avaldada või ta ametist äh, tagandada. ma ei teadnud täpselt neid kuupäevi, aga Iisraelis valiti president otse ja oli võimalik äh, parlamendi poolt ametist tagandada, aga see oli täielik katastroof ja ma arvan, et me ei tohiks selles suunas liikuda, kui me valime otse komisjoni presidendi, siis peame me aktsepteerima seda, et meie mudel on äh, rohkem Ameerika sarnane. mis oleks selle süsteemi eelis? eelis oleks selles, et nõukogu jääks sellest süsteemist kõrvale, ehk siis ta ei oleks nagu enam selline ülemkoda. me teame, et nõukogu ei saa konkureerida otse valitud ähm, komisjoni presidendiga, me peame olema siin väga ettevaatlikud ja ja, ja see süsteem on väga erinev ja põhjustaks väga palju probleeme. kuidas saaks olla Euroopa Liidu äh, otsevalitud ähm, president, kes oleks ka Prantsusmaa president? see lihtsalt ei saa aset leida, see oleks justkui midagi folkloorivaldkonnast ja see ei saaks tõesti nii olla, see oleks karikatuur ja te, näitaks meile seda, et selline süsteem ei saaks praktiliselt ähm, toimida. tulles tagasi põhistruktuuri juurde ja kui äh, komisjoni president on otse valitud, siis loomulikult äh, oleks sellel kaks tagajärge mis on väga huvitavad. esimene tagajärg oleks see, et vastavalt sellele süsteemile parlament ei saaks umbusaldust äh, avaldada sel, aga see taandaks ka siis äh, nõukogu äh, sellise üle, ülemkoja rolli ja roll väheneks aja jooksul see oleks justkui seadusandlik koda, kuigi Euroopa Parlamendil oleks enamus seadusandlikku võimu, see ei ole midagi uut. Äh, USA senatil on rohkem seadusandlikku võimu kui äh, kongressil. ehk siis meil on näiteid, kus ülemkojal on rohkem seadusandlikku äh, võimu kui alamkojal, aga see ei ole väga asjakohane kui äh, näiteks äh, määratakse föderaalkohtunike, äh, mõnel juhtumil on nii, et senatil on tõesti rohkem volitusi ja see, see on täiesti mõttekas võrreldes siis alamkojaga. aga ma ei ma ütle, et, et see kõik peaks siin ka kehtima see ei tähenda sugugi seda, et nõukogult võetakse ära kõik volitused, ei. see tähendaks seda, et aja jooksul muutuks nõukogu nagu parlamendi jaoks ülemkojaks ja see oleks selline järk-järguline parlamentaarse mudeli edasiarendamine. isiklikust seisukohast, kui me nüüd räägime ähm, umbusalduse avaldamise ideaalsest korrast, siis see tegelikult ei äh, häiriks minu kirjeldatud mudelit üldse. parlamendi ja komisjoni pädevused peavad olema äh, eristatavad ja tegelikult sel puhul ei olegi nii halb, kui parlament sekkub komisjoni töösse ja äh, saab ka üksikute komisjoni liikmete tagandamist nõuda muidugi garantii küsimus on tähtis. kas tõesti seda peaks siis tegema parlament või nõukogu? ametisse määramine peaks loomulikult käima siiski kuulamise kaudu. me teame see, et see ka juba toimib, kahe tuhande neljandal aastal näiteks äh, lükati tagasi Itaalia voliniku kandidaat, kahe tuhande üheksandal aastal lükati tagasi Bulgaaria kandidaat. see ei olnud umbusalduse avaldamine, vaid äh, voliniku kandidaadid esinesid kuulamisel ja pidid seal siis ennast tõestama. Äh, ja nüüd äh, minu kirjeldatud mudeli alusel tegelikult ei oleks sugugi halb kaaluda ka umbusalduse avaldamise võimalust, sest see on väga oluline punkt ja loomulikult, kui me nüüd liigume presidentsiaalse mudeli poole, siis äh, ilmselt nõukogu volitused nõrgenevad ja see võib nõrgendada ka parlamenti, aga nüüd südamest öeldes asjad lihtsalt ongi nii. aga üks asi veel, mida ma mm, tahtsin teiega jagada ja natukene detailsemalt Äh, põhiseaduslikud suhted komisjoni ja parlamendi vahel. ma ütlen konstitutsionaalsed põhiseaduslikud suhted. Äh, kui me vaatleme üldist suhete tipo-, tüpoloogiat, äh, parlamenti tüpoloogiat, millise e-, erineva poliitilise korra puhul, millised parlamendi struktuurid siis minu arvates tuleb palju rohkem anda komisjoni presidendile pädevust oma volinike valimisel. seda on võimalik üsna lihtsalt saavutada siis, kui komisjoni presidendile äh, lubatakse nii-öelda kolme äh, isiku koguga valida volinikke. aga veel üks tähelepanek tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast alates, see on see kriitiline päev või, või aasta, mida ma juba äh, mainisin. oluline on vältida äh, liiga suurt äh, komisjoni koosseisu. lihtsalt, kui on kakskümmend kaheksa volinikke, see on väga raske ähm, tööd teha. mida siis praegu on näha? igal volinikul on oma pädevusala, oma portfell, aga eh, mõnel eh, volinikul on tohutu tegevusala ja teisel on eh, portfell peaaegu tühi. ja see iseenesest juba tekitab liikmesriikides usaldamatust. milles siis probleem on? mina ütleksin, et probleem on seotud ikkagi Iiri referendumiga kui tõesti meil on kakskümmend kaheksa volinikku, kuidas on võimalik siis komisjoni tõhusust ja efektiivsust suurendada? kuidas äh, on võimalik leida äh, õige tasakaal liikmesriikide vahel. mul on võib-olla hulljulge mõte ja võib-olla seda on isegi raske mõista, kuid mina nimetaksin seda äh, probleemi tasakaalustatud lahenduseks see on äh, mõeldud komisjoni efektiivsuse tõstmiseks. vaadelgem Lissaboni lepingut ja kahe kolmandiku häälte enamusega heakskiitmist. selle järgi on öeldud, et kõigil liikmesriikidel peab olema oma volinik. kuid äh, kahel kolmandikul volinikel ei äh, pruugi olla portfelli. see vastaks täpselt Lissaboni lepingus sätestatule. vaadake, kaks kolmandikku ähm, volinikest komisjoni tööperioodil omab portfelli äh, üks kolmandik ei oma, seejärel äh, portfellid roteeruvad ja see võimaldab suurte ja väikeste, rikaste ja vaeste ähm, lõuna ja põhjariikide vahel tasakaalu leida. loomulikult sellist nimekirja on väga raske koostada, kuid me oleme veel keerulisemaid asju saavutanud. miks mitte siis seda? kaks kolmandikku komisjonist äh, oma portfelli. kaks kolmandikku töötab aktiivselt ja seetõttu tõuseb ka komisjoni töö tõhusus. kaheksateist volinikku ikkagi öö, omab aktiivset portfelli see ei ole ka mingi lihtne ja kerge struktuur, kuid siiski. ja üks kolmandiku teeb samuti tööd, neil ei ole portfelli, aga neil on aega asjadega tegeleda süvitsi ja ähm, nemad on need, kes tagavad selle, et nende koduriikide huve samuti arvestatakse. muidugi see ei ole nende otsene roll, aga kui on liikmesriike, kellel ei ole portfelli või kelle volinikul ei ole portfelli, siis neid volinikke peab niikuinii arvestama otsuse tegemise käigus aluslepingud ütlevad, et komisjon peab olema tugev, erapooletu, neutraalne, aga kui ta on nõrk, siis ähm, ta ei suuda oma rolli täita. me võiksime selle äh, probleemi lahenduseks tõesti oma ettepaneku teha, nii et komisjon ei peaks kartma oma volituste nõrgendamise pärast, paljud arvavad, et ähm, komisjon ei ole piisavalt neutraalne. ühest küljest meil on siis ju ka olemas parlamentaarsed juured ettepanekul, vaadelgem, kuidas komisjon praegu töötab. Äh, komisjoni erapooletus ja sõltumatus tegelikult ei tähenda seda, et liikmesriikide individuaalsed huvid unustatakse. ei, otse vastupidi, äh, nii püütakse arvestada kõigi riikide huvidega. ja need, kes äh, neutraalsuse ja erapooli, erapooletuse probleemi on käsitlenud, mõistavad, et äh, just kõigi osapoolte huvide arvestamisega saab tagada asutuse organi äh, neutraalsuse. kui on selline komisjon, kus on ka volinikke, kellel portfelle ei ole, siis on võimalik saavutada neutraalsus. ja kui nüüd äh, tekib küsimus, kas keegi püüab kedagi mõjutada, saavad ilma portfellita volinikud äh, mm, asja uurida, näiteks ka esindusvolitusi saavad need volinikud täita. vaadake, praegu ehm, teevad volinikud väga palju tööd, rasket tööd ja samal ajal on neil ka esindusfunktsioon, komisjoni esindusfunktsioon. aga mm, uue korra järgi on näiteks portfellita volinikul ehm, võimalus Euroopa, Euroopa Komisjoni esindada väljaspool komisjoni ja lihtsalt äh, sellistel volinikel on ka rohkem aega teatud ülesanneteks. see oligi see mõte, kuidas eristada neid volinikke, kellel oleks portfell, neid, kellel ei oleks portfelli. ja veel, kui ma juba siin ähm, olen pikalt-laialt rääkinud, lubage mul äh, veel üks täpsustus teha. mul on veel kaks-kolm äh, tehnilist äh, täpsustust, mis tõesti tuleb ära teha. Need äh, üldküsimused ja üldhuvi pakkuvad küsimused, äh, mis on ka nii-öelda atraktiivsemad, äh, need on muidugi olulised, aga nende üldküsimuste taha peitub veel palju detaile, tehnilisi küsimusi, täpselt kuidas määratleda, kuida-, volitused jaotuvad parlamendi ja komisjoni vahel ja nii edasi. sellised tehnilised üksikasjad mõnikord ongi tegelikult ähm, asja tuum need makroküsimused võib-olla lihtsalt äh, ähmastavad seda ähm, üldpilti äh, ja siis ei märkagi me detaile. nüüd, mida me siis veel peaksime käsitlema? nimelt seda, kuidas äh, komisjon kuidas komisjon läbirääkimistel, rahvusvahelistel läbirääkimistel suudab alla neelata selle, et ka Euroopa Parlamendil peaks olema mingi roll? siin on väga selged probleemid. Euroopa Parlamendil on pädevus rahvusvahelisi eh, eh, lepinguid kas heaks kiita eh, või tagasi lükata ja selle kohta on ka suurepärane pretsedent SWIFTi äh, äh, küsimuses. esimene kord äh, lükati SWIFT tagasi ja ähm, see näitas selgelt, kuidas Euroopa Parlament saab oma võimu näidata rahvusvaheliste lepingute läbirääkimistel. samuti tuleb vaadata täpsemalt seda, kuidas Euroopa Parlamendi liikmed näevad seda, et äh, me peaksime olema kaasas äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel, et rahvusvaheliste läbirääkimiste äh, käiku oleksid ka parlamendiliikmed kaasatud. mina arvan, et üks asi on jah, siin täiendav funktsioon. Euroopa Parlamendil on ju lõppsõna öelda selles osas, kas äh, Äh, rahvusvahelised kokkulepped, mis on läbi räägitud, äh, saavad kinnituse või mitte. ja seda peaks silmas pidama ka läbirääkimiste protsessis. aga samas ma arvan, et see, mida John Locke föderatiivseks äh, võimuks nimetas, peaks siin leidma samuti kohta. mitte teada, täidesaatev võim peaks osalema ka läbirääkimistel siin muidugi pädevus neid heaks kiita või tagasi lükata on teine asi. Schengeni kokkuleppe puhul oli jällegi meile ülesanne, kas vastu võtta leping või see tagasi lükata ja ka siin püüdsid teised institutsioonid marginaliseerida Euroopa Parlamendi rolli. SWIFT ja teised lepingud on näidanud, kuidas on võimalik Euroopa Parlamenti kaasata läbirääkimistesse kaugteel ma arvan, et Euroopa Parlament rohkem kui ükskõik teine äh, parlament, rahvusparlament või rahvusvaheline, on osalenud äh, erinevatel äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel oma häälega. ja alati on meie roll olnud olulisem kui rahvusparlamentide oma. see muidugi tekitab küsimusi, sellepärast et rahvusparlamendid tavaliselt ei muretse selle pärast, mis väljaspool riigipiire töötab, toimub Äh, samas äh, Euroopa Parlament on rahvusülene juba oma definitsiooni põhiselt. Euroopa Parlament on siin rohkem keskendunud äh, rahvusvahelistele kokkulepetele välismaailmaga ja seetõttu on ka arusaadav, et Euroopa Parlament tahab olla kaasatud sellistesse protsessidesse. ma arvan, et need rahvusvahelised komisjonid, kes Euroopa Parlamendis töötavad, peavad selles suhtes veel palju ära tegema mina arvan, et äh, ausaks vahendajaks võib kindlasti pidada äh, Euroopa Parlamenti mitmetes nendes diskussioonides, eriti kui kaasatud on ka veel teised äh, institutsioonid nagu nõukogu ja komisjon. edasi tekib küsimus, kuidas me reguleerime institutsioonide vahelise lepingu küsimusi. me oleme meie mandaadi alguses raamlepingu osas kokku leppinud, nüüd on meil tähtajad paigas me peame vaatama, kas on võimalik mingisuguseid punkte seal parandada, kas peaks olema volinike kuulamised ja nii edasi. aga meie tegevuse üldpilt peab olema selge, rohkem tahame parlamentaarset lähenemist, rohkem presidentsiaalset lähenemist. küsimus on, kas me tahame presidentsiaalse rolli tugevdamist komisjonile või mitte. kui me presidentsiaalse mudeli poolt oleme, siis võiks ju öelda, et ehk tahame me ka tugevamat komisjoni aga siin meie enda visioon peaks olema enne läbirääkimiste algust selge. ma ei arva, et nõukogu on pärim meie äh, ideestikuga selles kokku lepitud raamlepingus. ma arvan, et äh, nõukogu ilmselt tahab, et need äh, lepingud äh, käivad maha ja nad on olnud väga tugevalt vastupanu avaldavad läbirääkimiste protsessis, mis puudutab meie pädevuste raamlepingut äh, mandaadi alguses. me teame ka, et õiguskomisjonil on liikmeid, kes on väga hoolega jälginud neid äh, sündmusi. aga palju on olnud äh, paindlikkust, hägusust mitteformaalsust, mulle tundub, et seda hägusust on olnud Euroopa Parlamendi poole peal isegi liiga palju. kiirematele kokkulepetele jõudmine, mitteametlikud kolmepoolsed läbirääkimised, esimese lugemise heakskiit ja nii edasi. ja tihti näib mulle, et Euroopa Parlament on andnud järele oma formaalsetes nõudmistes, sellepärast et ta tahab jõuda nõukogu ja komisjoniga kiiretele kokkulepetele ning äh, äh, püüda kõrvale jätta triloogide äh, sellised formaalsed reeglid. ma saan muidugi aru, et mitteformaalne mudel on atraktiivne ja töötab sageli kiiremini, aga mulle tekitab muret, et kuhu me niimoodi jõuame vahel, kui me vaatame, kuidas õiges, õigusloomelised tendentsid äh, arenevad, äh, me oleme jõudnud liiga mitteformaalsetele alustele. arusaadav on see, et Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidul üldisemalt õigusloomeks äh, kulub palju aega. see seisneb juba meie administratiivses süsteemis. aga kui me vaatame liikmesriike näiteks äh, Saksamaad üheksakümne neljandal, üheksakümne viiendal aastal, siis äh, Saksamaa struktuurides oli väga tavapärane mitteformaalselt äh, jõuda kokkulepetele ja menetlusi läbi viia. meie aga püüame siin läbi viia mitteformaalseid põhiseaduslikke menetlusi, võib-olla selliste paindlikumate struktuuridega ja seetõttu anname me oma pädevusvallast väga palju sageli ära kolleegidele ehk ei meeldi see idee, aga ma arvan, et me peaksime ehk parlamendi täiskogu asendama parlamendikomisjonidega osaliselt. näiteks kui kolleegid esitlevad oma raporteid ja raport lükatakse tagasi täiskogul, siis nad ütlevad, et see kiideti komisjonis heaks kahekümne poolthäälega. ja see äh, tavaliselt põhjustab kolleegidel seas väga palju frustratsiooni. ma arvan, et äh, komisjonide suveräänsus täiskogu üle on miski, mis võib meid ilmselt viia sügavastesse raskustesse. nii et me peaksime olema nii paindlikud kui võimalik, aga pidama kinni formaalsest menetlusest nii, et meie pädevusvaldkonnad ja võim oleks selline, nagu meile on aluslepingutega antud. edasi tuleb vaadata üle ka komisjonile esitatavad küsit-, küsimused, komisjoni esindajad äh, kurdavad, et äh, probleemid tekivad siis, kui me hakkame esitama neile küsimusi. meil on erinevaid kolleege erinevates delegatsioonides, kes esitavad saju, sadu küsimusi, mis on väga sarnased. küsitakse põhimõtteliselt sama küsimust, aga iga üksiku liikmesriigi vaatenurgast. ja see on lihtsalt selleks, et äh, iga parlamendi liige saaks tõsta esile oma rahvusriiki võimalikul äh, juhtumil ja et see läheks statistikasse, et küsimus on esitatud. aga iga üksik küsimus, mis komisjonile esitatakse, kui sellele vastata, maksab viis tuhat eurot. Äh, väga valulik on isegi sellest rääkida siin, aga võib-olla küsimuste esitamine ja komisjoni roll Äh, see on küsimus, mida me peaksime arutada, arutama. ja ehk oleks vaja vaadata ja leppida kokku mingisuguses äh, härrasmeeste kokkuleppes, korralduses, et äh, neid küsimuse esitamisi paremini reguleerida. edasi, õigusliku algatuse pädevus me oleme sellest palju rääkinud, raamleping on juba palju ära teinud selles vallas see võimaldas meile teatud mõju, algatusõiguse, enne kui komisjon isegi oma õigusliku algatusega välja tuleb. aga mina arvan, et see ei ole parlamendi roll. et meie algatuspädevust suurendatakse ja komisjoni nõrgenemine on olnud ilmselt äh, meie omaalgatuse laienemise põhjuseks. aga parlamendi õigusliku algatuse küsimus minu arust ei oleks õige siin arutada. nii et äh, see, et komisjon on jäänud nõukogu ja parlamendi vahele ja selle rolli nõlgendatakse, ei aita kuidagi kaasa. isegi kui äh, komisjon sellesse positsiooni jääb, on võimalik äh, komisjoni rolli tugevdada, seda tehes niimoodi, et komisjonil oleks oma õigusliku algatuse kasutamise täielik voli olemas. ja võib-olla peaksime siis kärpima oma õiguslikke algatuse võimalusi vastavalt. samuti Lissaboni lepingu poolt tugevdatud äh, õiguslikud algatused. mina arvan, et on oluline Äh, rakendus- äh, ja delegeeritud õigusaktide vahele väga konkreetse joone tõmmata. praegu me näeme seda, et äh, süstemaatiliselt kasutatakse neid võimalusi ära, seda teeb tavaliselt nõukogu ning ta püüab parlamendi järelevalvefunktsiooni niimoodi nõrgendada. delegeeritud ja rakendusaktid ei saa olla sellises positsioonis, nagu praegu seda kasutatakse ära nõukogu poolt. ja algselt ma arvan, et see mõte, et me peaksime delegeeritud aktide rohkem panema poliitiliste küsimuste puhul rõhku, on ehk õige. kui me vaatame Itaalia ja Germaani mudeleid, siis kõik, mis on poliitiliselt oluline, peaks käima läbi parlamendi käest, ei saa olla lihtsalt nii, et see pannakse kirja delegeeritud õigusakti ja saadetakse täitmisele. nii et oluline on meie jaoks kõige poliitiliselt olulisemad teemad äh, välja nokkida ja seetõttu otsustada, kas need on delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide pädevusvallas äh, artikli sada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust kohaselt peaks kasutama neid äh, klausleid, mis seal seisavad, näiteks et õiguslikke äh, sätteid saab kirjutada määrusesse, millal täpselt komisjon saab delegeeritud õigusaktile viidata ja millal mitte ja Euroopa Parlament ning äh, seotud institutsioonid saavad olla delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise juures. loomulikult on kõik need ülesanded äh, mäekõrgused, me ei jõua kõike korraga läbi võtta, aga andsin lihtsalt teile lühikese ülevaate oma peamistest ideedest ja minu töö ja ülesanne on nüüd kõikide kolleegide märkused kokku koguda ja neid tähele panna ja ma olen kindel, et minu ettekande puudujäägid eh, ehk kolleegid ka korvavad. ja ehk nad aitavad mul isegi tulevikuks tegevuskava koostada, kui ma oma raporti esimest eh, versiooni teile esitlen. aitäh! suur tänu, mm, härra Rangel, ütleb härra esimees. Te tõesti pidasite meile täieliku loengu Euroopa põhiseaduslikest pädevustest ja väga põhjalikult äh, valgustasite selle teema erinevaid tahkusid. meil on siin Andrew Duff soovib juba sõna, olge head. Äh, ma tahaksin ka tänada Paolo Rangelit ja kõneleja tänab ka tõlke suurepärase töö eest härra Tahv ütleb, et me peame olema ettevaatlikud ja me peame jääma äh, oma komisjoni mandaadi juurde. mis tähendab, et me peame vaatama lepingu tõlgendamist äh, Euroopa Parlamendi äh, vaatenurgast. see võib olla väga laialivalguv ja tõepoolest on mitmeid väga huvitavaid konstitutsioonilisi küsimusi mis selline ettekanne siin nüüd äh, tõstatas. ja raportöör on paljusid nende hulgast juba nimetanud. aga ma arvan, et kui me paneme kokku raporti, mis peaks olema järgmisele parlamendi koosseisule ka abiks, äh, juhul kui näiteks algatatakse aluslepingute muutmine siis me peame olema, äh, näitama üles väga suurt enesedistsipliini. ja me ei tohiks seda kindlasti unustada, et parlament on Lissaboni lepingust võitnud ja on kasutanud oma uusi äh, võimupädevusi äh, päris hästi ning mõningase edulugudega. mis puudutab komisjoni ametisse kinnitamist, siis me tegelikult ei tea veel täpselt, kuidas alulise lepingu muutmine mõjutab komisjoni presidendi valimist enne, kui seda on praktikas ka järele proovitud ja tegemist ei ole siinkohal mitte lihtsalt poliitiliste fraktsioonide ja parteide pädevusega oma rolli välja kanda kogu selles protsessis, aga küsimus on laiem. nimelt, kas komisjoni valitud president kas temal on suurem legitiimsus või kahene legitiimsus, mis pärineb äh, siis nii nõukogult kui parlamendilt. ja küsimus on, kas selline, sellise mandaadiga inimene saaks mõjutada volinike kogu äh, ametisse nimetamist laiemalt või tugevamalt, kui tema eelkäijad seda on suutnud teha mulle pakub väga huvi Paolo Rangeli ettepanek, et me peaksime vaatama komisjoni struktuuri üle ning parlamendi pädevust selles osas, kas äh, me suudame volinike kogu paremini korraldada, äh, kui siiani on see olnud aga ma ise arvan nii nagu aluslepingu äh, põhiseaduslikus osas, nii nagu Spinelli grupp on selle esitlenud, on ette pannud, et igast äh, rahvusriigist peaks olema volinik ma arvan, et konvendil oli selles osas täiesti õigus, et komisjoni suurustele püüdeti piiri panna. ja ma arvan, et ei olnud õige see, et ülemkogule jäeti ülesanne luua rotatsioonisüsteemi Äh, liikmesriikide vahel. ma arvan, et see oli juba algselt äh, hukule määratud idee. ja mulle tundub vähemalt äh, järgnevate sündmuste põhjal, et mul oli õigus juba algselt. aga küsimus on tõesti oluline, sest et lisaks kõigele muule on selge et institutsioonidel kellel Lissaboni lepingu järel on raskem seis, on komisjon. komisjonil on nõrgem roll, äh, eriti seda nõukogu suhtes ja see ei ole tegelikult Euroopa Liidu huvides. et komisjon on nõrk. tegelikult on ühenduse huvides see, et me püüaksime kuidagi komisjoni uueks luua sellest, mis ta praegu on ja me võime vaielda sellele, mis ta praegu on, kuni äh, tõepoolest korraliku par-, parlamentaarse valitsemissüsteemi struktuuri osaks. aga on kohti, mis mõjutavad otseselt parlamendi äh, tööd ja mul oli väga hea meel, et äh, raportöör mainis parlamendi komisjonide rolli, täiskogu rolli, meie sisemisi töömeetodeid. ma arvan, et me peaksime vaatama üle ka kolmepoolsete läbirääkimiste äh, menetluste tõhususe. me peaksime püüdma sisse viia palju neid eh, heakskiiduviise, mida me komisjoni heakskiidumenetlusest eh, oleme õppinud. see peaks olema ka meie raamis, raamlepingus kirjas. samuti peaksime me, nii nagu siin on öeldud, püüdma raamlepingusse kaasata ka nõukogu ja samuti samas, mis puudutab komisjoni tööprogrammi, siis äh, oluline on see, et äh, nõukogu oleks kaasatud ka sellesse protsessi, ükskõik siis, kas see neile on meelepärane või mitte. me peaksime samuti mõtlema presidendi, parlamendi presidendi positsiooni ülemkogu kohtumistel. see on ilmselt äh, küsimus millele tuleb rõhku pöörata. ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on tugevdada parlamendi mandaati uurimiskomisjonides ning nõuda parteide statuudi tugevdamist ma arvan, et sellise põhjapaneva demokraatliku aspekti puudumine on praegu eh, meie parlamendi nõrkuseks. ja seda ei tohi unustada. kui valmistame ette järgmise parlamendi eh, mandaadi algust, aga loomulikult ma ootaksin selle arvamuse eelnõu kõigepealt ära ja ma olen kindel, et mul, kui see minuni jõuab, siis on mul veel üht-teist lisada. suur tänu, härra Tahv. härra Moreira järgnevalt, palun. suur tänu, esimees kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri selle laialdase arvamuse eest, mis võtab arvesse kõik põhiseaduslikud aspektid ja seosed parlamendi ja komisjoni vahel. samas aga minu küsimus on, kas me ei peaks rohkem piiratumalt seda vaatama seoses selle raportiga? selle raporti äh, eesmärk on kasu, käsitleda Lissaboni lepingu rakendamise mõju Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete vahel. ja ma arvan, et me peaksime konkreetselt sellega ka piirduma. minu küsimus on see, kas me oleme raportööriga nõus või mitte nendes erinevates küsimustes, kas me peaksime tõesti äh, kõiki neid tähtsaid teemasid Euroopa Liidus äh, käsitlema, kas praegu on õige hetk, õige võimalus selleks? mina eelistaksin, et me piiraksime ennast veidi enam ja keskenduksime põhiküsimusele. ja me peaksime andma endast kõik selleks, et li-, viitaksime siin Lissaboni lepinguga seonduvale. me saame vaadata seda, millised on institutsionaalsed suhted komisjoni ja parlamendi vahel, kuidas nad on peale Lissaboni lepingut muutunud, vastavalt seadusandlusele, rahvusvahelistele lepingutele ja läbirääkimistele, mina alustaksin sellest vaataksin, millised on olnud edusammad peale Lissaboni lepingu järel ja seejärel vaataks, mis valdkondi veel oleks võimalik täpsustada vastavalt meie seadusandlusele või, või siis rahvusvahelistele kokkulepetele. me saaksime kontrollida seda, kas me oleme teinud seda, mida me pidime tegema vastavalt Lissaboni lepingule ja välja tooma ka erinevad puudused ehk siis mida me oleks pidanud tegema, aga mida me ei teinud. ja samuti äh, viitama ka sellele, kuidas äh, puudujääke, tähele pandud puudujääke parandada ja tulevikus vältida. kõike seda öeldes mina valiksin kolm valdkonda, kõigepealt seadusandlik valdkond ma arvan, et üsnagi konkreetselt me oleme suutnud oma võimekust äh, tugevdada, äh, ehk siis teavitada komisjoni oma huvidest, mis seadusandlikes valdkondades me tööd äh, näha soovime, see on tõesti olnud suur edusamm samuti leian ma, et äh, tavaseadusandlik, seadusandlik tavamenetlus on väga suur äh, edasiminek seoses sellega, kuidas me edasi käitume. mul on palju kahtlusi, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Äh, senini on Euroopa õigustiku vastavusse viimine Lissaboni lepinguga seoses rakendus- ja delegeeritud õigusaktidega eh, olnud ebapiisav. nii palju aastaid peale Lissaboni lepingu kehtima hakkamist ei ole seda ikka veel suudetud teha. ja siinkohal on komisjonil vastutus tegutseda, aga samuti ka meil ja väga kahju on sellest, et seda ei ole suudetud teha. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis ähm, ma ei tea, kas ma olen päris äh, nõus selle seisukohaga, et meil peaks olema nii vähe kui delegeeritud õigusakte kui võimalik. ma arvan vastupidi. kui me oma seadusandlikku äh, menetlust koormame äh, nende hääletustega tehnilistes küsimustes ja koormame äh, Äh, seadusandlikku valdkonda, siis osutub see problemaatiliseks. pigem oleks äh, rohkem kasutada delegeeritud õigusakte ja viimane näide puudutas meditsiiniseadmete direktiivi mille sees oli selliseid tehnilisi detaile, et ma arvan et, et üheksakümmend kaheksa protsenti, protsenti saadikutest ei mõistnud tegelikult, mille üle nad hääletasid. ja ma arvan, et palju viljakam oleks juba ette paika panna olnud teatud reeglid, lähtudes loomulikult poliitilistest valikutest, millest lähtuvalt komisjon oleks tehnilised küsimused oma lahendada võtnud selle, mis käib selle konkreetse määruse kohta, puudutab ka teisi mitmeid määrusi. kui me jätame oma eelarvamused kõrvale ja oma kõhklused seoses delegeeritud õigusaktidega, siis võiksime me leevendada parlamendi töökoormust me võiksime endale anda rohkem aega õigustiku või teatud põhiküsimuste lahendamisele ja delegeeritud õigusaktide üle on meil samuti kontroll, see on lepingus väga konkreetselt äh, paigas ja ka institutsioonide vahelises lepingus. nüüd, mis puudutab ähm, rakendusakte, siis äh, siinkohal oleme võib-olla tegutsenud piisavalt õigesti, komitoloogia äh, sisaldab äh, teatud lünki millega on võimalik äh, äh, geneeriliste äh, rakendusaktidega ehk siis, äh, mis iseenesest tegelikult on vastuolu, äh, kui on tegemist delegeeritud õigusaktiga, peaks olema konkre-, väga konkreetne. ehk siis see erand, mis komitoloogiasse nende rakendusaktidega on tulnud, on valesti kasutatud ja me oleme muutunud liiga mugavaks, rakendusakte lubanud kasutada seal, kus meil ei ole mingisugust kontrolli, liikmesriikidele langeb kogu kontroll selles osas ja siinkohal oleks meil võimalik väga palju ära teha, selleks, et väga konkreetselt paika panna delegeeritud ja rakendusaktide kasutamine. ja me ei tohiks olla nii piiratud äh, rakendusaktide kasutusel võrreldes delegeeritud õigusaktidega. mis puudutab hääletusi äh, ja nimelisi äh, hääletusi mitmete muudatusettepanekute ja raportite üle, mis on väga tehnilised oma detailides, oleks palju paremini tehtud, kui nad leiaks aset komisjonides me kasutame mitmeid tunde selleks, et hääletada tehniliste seadusandlike detailide üle ja minu arvates see ei ole kõige parem lähenemine. kui kodanikud tegelikult jälgiksid meie täiskogu, siis ei mõistaks nad sellest mitte midagi. Nad vaataksid, kuidas me hääletame tehniliste detailide üle ja, ja see oleks neile absoluutselt huvipattuv, pakkuv. ja ja tihtipeale ei ole parlamendisaadikutel endalgi piisavalt arusaamist selle üle, mille üle nad hääletavad ja palju parem lähenemine oleks, kui äh, konkreetsed komisjonid nende teemadega tegeleksid. mis puudutab nüüd äh, rahvusvahelisi lepinguid, raportöör tõi välja siin põhiküsimused Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile uued pädevused seoses rahvusvaheliste lepingutega, ehk siis Euroopa Parlament peab andma oma kinnituse rahvusvaheliste lepingute heakskiitmisel ja see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on teatud mõjuvõimalus läbirääkimiste käigus, mida muidu ei oleks, aga siin on kaks kriitilist küsimust esiteks see, millele viitas äh, raportöör Swifti leping, mille parlament tagasi lükkas ja nüüd äh, see teine Swifti leping, äh, mis, mille läbirääkimine käis läbi libekomisjoni tihedas läbirääkimisel ja Washingtonis arutati ka need põhiteemad läbi. nõukogu ja komisjon osalesid, aga samuti ka parlament nendel läbirääkimistel aga samas ma olen raportööriga nõus selles osal, et meil peaks olema võimude lahusus ja me peaksime tagama selle, et sellised näited, nagu oli Swifti küsimus, oleks pigem erand kui reegel. Kolumbia ja Peruu, millele viidati, ehk siis kui näited, kus parlamendi roll enne lepingu ratifitseerimist olid olulised parlament ja Peruu parlamendid olid mõlemad seotud äh, läbirääkimiste käigus, enne kui need äh, riikides hääletusele läksid. Need parlamendid täitsid oma ülesannet paika panna teatud teekaart ja parlament siis kinnitas äh, täiskogus oma selle lepingu, aga see oli pigem erandlik roll sest läbirääkimised toimusid siis konkreetselt nende rahvusparlamentidel. nüüd, mis puudutab läbirääkimistel käimist rahvusvahelisel tasandil, siis äh, tulemus on olnud väga positiivne ja meie ülesanne on, on jälgida seda, mis toimub ja äh, omada informatsiooni selle kohta. ja ma arvan, et meie roll võrreldes rahvusparlamentidega on eelisolukorras, sest rahvusparlamentides jääb tihtipeale üle lihtsalt heaks kiita anda, kui meie saame teha rohkem. ehk siis meie kogemus näitab, et see on väga hea ja tänu meile on lepingutesse mitmeid ähm, teemasid lisatud. näiteks minu valdkonnas on palju rahvusvahelisi, rahvusvahelise kaubandusega seotuvaid lepinguid ja see, mis me oleme saavutanud, on hea näide tulemustest. ja ma ei tea, kas Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni äh, eeskuju võiks ka teised jälgida. üks probleem aga on see, mida me ei saa ignoreerida, on see, kui palju aega kulub äh, lepingu sõlmimiseks ja selle kehtima hakkamiseks, see vahe võib olla kuni kolm või isegi neli-viis aastat. seda seepärast, et läbirääkimiste lõpus, kui leping parlamenti tuleb, siis võib kuluda kuni aasta selle tõlkimiseks. ja sellele võiks teha ka õiguslikku analüüsi. ja seda protsessi võiks kiirendada, sellest on kahju, et teatud äh, lepingud on Euroopa Liidule väga kasulikud, just eriti kaubandusvaldkonnas, aga meil kulub äh, palju aastaid selleks, et need lepingud lõpuks kehtima hakkaksid. ja tihtipeale peab nad esialgselt kehtima hakkama ja, ja me peame loominguliselt lähenema äh, rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimist oodates tahaksin rääkida ka poliitilise kontrolli küsimuses komisjoni üle. arutelud Strasbourgis äh, võivad ja, ja neid saab ja neid peab äh, parendama. olukord on juba positiivselt muutunud ja mitmed äh, kolleegid on tõenäoliselt seda tähele pannud, et meil on võimalik enamat teha parlament on saanud uued kontrollipädevused komisjoni üle ja me oleme edusamme teinud, aga veelgi enam on võimalik äh, teha. ja lõpetuseks üks valdkond, kus me ootustele ei vasta, härra Tahv viitas ka sellele, ehk siis see puudutab poliitilisi erakondi ja ma arvan, et kõik, kellel on parlamentaarne lähenemine Euroopa Liidule, ma ise liigitan ennast ka sinna, ma ei toeta presidentsiaalset lähenemist ja kolleeg äh, Rangel teab seda, selle parlamentaarse lähenemise toetamine on võimalik saavutada ja sellega saab veelgi enam äh, toetada Euroopa Parlamendi rolli ja nüüd on meil esimene ametiaeg olnud peale Lissaboni lepingut, me üritasime poliitilisi erakondi paremini paika panna, aga me ei suutnud äh, Lissaboni lepingu tingimusi ellu viia ja ma arvan, et seda ei tohiks raportist välja jätta. suur tänu. aitäh selle panuse eest, mis äh, minu arvates on väga kasulik selles olulises arutelus. härra Scholz, palun. suur tänu, härra esimees. ma alustaksin sealt, kus kolleeg Tahv oma sõnavõtu lõpetas. nimelt, et suur ootus ja suur huvi on tal eh, meie raporti eelnõud näha kirjalikus vormis ja minul on täpselt sama seis, loodan ka, et kui meil raporti eelnõu on ees ja kui me peame väga tõhusalt ja intensiivselt selle üle arutama. kõikide nende küsimuste üle siis, mis äh, raportöör täna on õhku visanud siin ja ma tõesti tahaksin tänada väga põhjaliku mõttevahetuse eest teda. samal ajal ma tahaksin selgelt öelda, et me peame ehk lähenema poliitilisemalt. ja tahaksin siin kahte asja rõhutada, mis minu arust on väga keskse tähtsusega, sest kui me räägime Lissaboni lepingu rakendamisest Euroopa Parlamendi suhtes ning teeme siin ettepanekuid ka järgmise mandaadi jaoks, siis ma arvan, et me räägime selle raporti osas väga konkreetses äh, kontekstilises tähenduses. Euroopa väsimus ja skeptilisus suurendab, suureneb äh, Euroopa suunaline kriitika on igapäevane praktika liikmesriikides ning järgmise nädala maikuus toimuvad valimised näitavad, kas keskne küsimus, milline peaks olema Euroopa Ühenduse aluslepinguline baas selline, et igapäevased inimeste probleemid, mis seal igapäevases elus on, jõuavad ka praktikasse, leiavad tee läbi poliitika kui me sellele küsimusele vastame, siis äh, kogu kriitilisus ka laheneb. ja see on meie raporti poliitiline dimensioon, see küsimus tuleb esitada. mina ei taha, et äh, meie raport siin lihtsalt pro forma mingisugustest mehhanismidest räägib, äh, millised peaks olema suhted komisjoni ja parlamendi vahel. ei, me oleme ju selgeks teinud ikka ja jälle ühe ja teise teema puhul, et parlamendi ja nõukogu vahelised suhted ja ka siis komisjoni äh, vahelised suhted, need ei ole korras. nõukogu ei taha ju Euroopa Parlamendi tugevdamist. miks mitte? sellepärast, et äh, üksikute liikmesriikide äh, jõupositsioon, omavaheline kompromisside konsensuse leidmine vastavalt jõupositsioonidesse on nõukogus olemas ja seal ikkagi kehtestab ennast kõige tugevam aga kui me tahame öö, äh, otsustusväsimuseni jõuda, inimeste kaasamiseni jõuda, siis on vaja meil teistsugune keskpunkt sellele raportile saada. ja seetõttu ma tahaksin julgustada meie raportööri, et ta peaks parlamendi ja nõukogu ning parlamendi ja komisjoni suhteid öö, äh, siin öö, äh, rõhutama, vastasel juhul on tegemist lihtsalt mingisuguse Äh, kosmeetilise ülevaatega, äh, kus ühte ja teist küsimust puudutatakse, ettepanekuid tehakse ka, aga probleemi tuumani me ei jõuagi. ja selles osas on meil vaja lihtsalt olla julgem käesoleva raporti puhul. teine asi, mida ma tahtsin äh, veel öelda, ma olen nõus kõikide nende asjadega, mida ütlesid kolleegid milline on äh, komisjoni äh, üle teostatav kontroll parlamendi poolt, äh, ma olen härra Moreiraga siin nõus, me peame oma kontrollfunktsioonis tegema ära rohkem. aga see tähendab seda, et meil on ka õiguspädevust, meil on vaja algatusõigust küsimusi tõstatada ja õiguslikku algatust luua nendes kohtades, kus on kõige suuremad kitsaskohad küsimus ei ole mingisugustes algatusraportites, nagu me praegu teeme seda ühe või teise teema kohta, aga meil on vaja õiguslikku algatuse õigust ja siin on vaja kindlasti Euroopa õigust edasi arendada. ning siis me võime küsida, kuidas erinevate äh, poliitiliste fraktsioonide ja parlamendiliikmete vahelised jõusuhted on. ning see viib mind viimase küsimuseni üksikute parlamendiliikmete rolli tuleb äh, nõrgendada ja fraktsioonide äh, rolli tugevdada. meil ei ole kindlasti mitte ainult äh, komisjonide töö siin oluline, vaid meil on vaja sellist parlamenti, kes nõukogu vastu tõepoolest saab näidata uusi võimalusi ja alternatiive, kuidas minna edasi Euroopa integratsiooniga ja nii edasi siin me komisjonide ja parlamendiliikmete rollist mööda ei saa. loomulikult kuulamised, teadusalgatuste toetamine ja nii edasi, sellised õiguslikud pädevused, mis parlamendil on, peaksid jääma meie kätesse, me ei tohiks sellest loobuda. ja siin loomulikult on rakendus- ja delegeeritud õigusaktide küsimus äh, oluline. kuidas äh, komisjonide rolli defineerida ja nii edasi. aga oluline on tegelikult äh, selle alguses rääkida, kuidas äh, täpselt äh, on fraktsioonide ja parlamendiliikmete pädevusjõud. ja viimane märkus. me peaksime mõtlema selle üle, kuidas meie parlamendina räägime Euroopa Liidu poliitikast ja teeme otsuseid ja see, ja kuidas need otsused peegelduvad tagasi kodanikuni. me alati kaebleme siin, et äh, Euroopa on kauge ja abstraktne, inimesed ei saa sellest midagi aru, aga me ise ju ka panustame sellesse, sest me ei tee poliitikat läbipaistvalt. me ei ütle, kes millisel tasandil millise otsuse eest vastutab. kui me seda teeksime selgemalt, kus on nõukogu, kus on liikmesriigid, kus on lähimuspõhimõte rakendatud, äh, kus on meie sekkumise koht siis on võimalik äh, seda heastada. siis me ei pea ka kartma, et äh, Euroopa äh, tsentraliseerub. ei, me peame väga selgelt näitama, kus kohas antakse pädevused üle rahvusriikidele ning kus kohas tuleb teha otsuseid rahvusülesel tasandil. ma arvan, et see kahepoolsed suhted Euroopa Liidu äh, otsustusprotsesside ja liikmesriigi otsustusprotsesside vahel on väga olulised, mida peaks siin raportis ka ilmselt mingisuguse menetluse ja teiste äh, rahvusvaheliste kokkulepete osas Swifti näiteks äh, kokku leppima. nii et küsimus, kuidas rahvusvahelised lepingud äh, struktuurseid otsuseid äh, hõlbustavad, kuidas menetluse lõpp ja selle ellurakendamine jätkub, see peaks olema ka läbipaistvam, sellepärast et ühe mandaadi jooksul me otsustame mingi küsimuse ära, aga kodanik saab selle mõju tunda alles järgmise mandaadi jooksul. praktikas see kindlasti ei suurenda ei poliitika läbipaistvust kodanike jaoks ega ka nende vastuvõtuvõimet. et see on meie komisjoni pädevusala ja vastutusala siin demokraatiat tugevdades ka Lissaboni lepingule viidata. kus kohas ta on? kuidas me hindame tema sisu? aga minu arust selle raporti puhul tähtsam veel on lisada lootust, et see, mis vastutuses on kirja pandud ei ole piisav selleks, et tuleviku väljakutsetele vastu seista, aitäh. E- suur tänu. ja härra Prons, palun. E, ehm, suur tänu. ma teen väga lühidalt. väga huvitav oli kuulata härra Ranheli kõnet eh, otseste ja mitteotsuste valimiste kohta ja minu arvates oli tal väga elav kujutlusvõime selle koha pealt. nii-öelda kaudne presidendi valimine komisjoni osal on ilma lepingu muutuseta võimalik, kui poliitilised erakonnad lihtsalt äh, seda teevad, aga see kõlab kõik väga hästi. aga kas on läbi viidud mingisugune küsitlus selle kohta, et valijad kiidaksid head, heaks sellise võimaluse äh, Äh, valida Euroopa poliitiliste erakondade liikmeid, lähtudes sellest, et nad võiksid saada komisjoni presidendiks, ma arvan, et nad jätkavad valimist riiklikest huvidest lähtuvalt ja, ja valiksid riiklikke erakondi otsene valimine aga loomulikult komisjoni presidendi osas nõuaks äh, lepingu valimi-, äh, muudatust, aga samas ka midagi muud. kas meil on mingisugust tõendusmaterjali selle kohta, et suur hulk valijaskonnast teaksid presidendi rolli või komisjoni rolli piisavalt hästi või isegi seda, et komisjonil üldse president on? kas äh, see hääletamine võiks olla mingisugune ratsionaalne tulemus, minu arvates äh, peaks olema mingisugune eraldi otsevalimine presidendi osas. Äh, juhul, kui see leiaks aset, siis ei, ei oleks piisavalt huvilisi sellele ja inimesed ei tulekski valima. nüüd teine teema, Lissaboni lepingu mõju Euroopa Parlamendi rolli laiendamisele Äh, seadusandlikus valdkonnas. mitmed äh, leiavad, et see on positiivne, aga loomulikult on see hea ainult siis, kui saadikud teavad, mille üle nad hääletavad, ehk mäletate, kui üks meie asepresident kokku kukkus, ma ei taha nüüd tema nime valesti hääldada, härra Papastamkos, aga president Schulz oli väga otsekohene, kui ta ütles, et äh, parlamendisaadikud, kes nii suurt hulka äh, ettepanekut peavad hääletama, ei teadnud üldse, mille üle nad hääletavad. ja me peame küsima, miks see olukord selline on. paljud muudatusettepanekud esitatakse viimasel hetkel ja isegi kui assistendid konsulteerides oma saadikutega on kõik ka selle teema läbi võtnud ja viimasel hetkel kaks minutit, kaks tundi enne hääletamist jällegi kõik muutub. ja loomulikult enne, kui me liiga ülbeks läheme, see ei leia aset mitte ainult äh, täiskogul, aga see leiab aset ka siin komisjonis hommikusel istungil äh, me eelmisel õhtul ootasime äh, õhtul kella kaheksani selleks, et hääletusnimekirja saada, aga me lahkusime, sest need ei tulnud. aga väga hea, et me üldse ära läksime, sest neid ei tulnudki üldse enne kolmveerand kahtteist. ehk siis järgmisel päeval tulime me komisjoni ja üritasime selgust luua, kuidas me hääletame, assistent pidi tulema siia ja kes üritas kiirustades kõike seda paika panna äh, ja neid hääletusnimekirju koostada, aga ma ei hakanud siin otseselt nimetama seda isikut, aga keegi, kes istus minu ees, kes oli teinud palju muudatusettepanekuid, aga isegi ei toetanud neid ja ma mõtlen, huvitav küll, miks, tõenäoliselt ta ei tundnud neid ära. ma ei hakka siin äh, kordama oma arvamust Euroopa Parlamendi osas, olete neid piisavalt kuulnud aga kõikides seadusandlikes kodades peaks olema ratsionaalsed ja hästi informeeritud äh, isikud, aga juhul, kui me seda ei, protse-, menetlust ei suuda muuta, siis ei ole võimalik ühtegi tagada. kuidas siis hääletada, kas poolt või vastu? ja ma arvan, et äh, küsimus ei ole mitte selles, et nad ei ei suuda otsustada, aga nad tegelikult ei tea, mida neile on öeldud, mida teha, nad lihtsalt hääletavad nii, nagu ette nähtud ma olen selles kahetsusväärses olukorras, et ma üritan tõesti oma assistentidega arutada kõiki neid teemasid, kui aga kuulata kõiki arutelusid ja osaleda, siis ei ole võimalik kahes kohas ühel ajal äh, viibida ja seega konsulteerin ma oma assistentidega, kes on äh, need teemad läbi võtnud ja siis äh, mõlemad ja seejärel üritame leida lahendusi ja see aga ei ole väga hea ja, ja sellega ma praegu piirduksin, aitäh. Bene, grazie, non so se ecco, eh, non ci sono altre richieste di intervento, se il suur tänu. mulle tundub, et äh, rohkem äh, sõnavõtusoove ei ole ja võib-olla härra Rangel ähm, kommenteeriks siis sõnavõtte. ma vastaksin nüüd kiirelt Andrew Duff äh, ja kolleeg Moreira jagavad siin ühte mõtet minu meelest. nimelt see, äh, milline peaks tegelikult äh, selle raporti ulatus olema kolleeg Šoltsil on päris õigus, kui ta ütleb, et tõesti, meie ülesanne on veel kord üks haldusteemaline põhiseaduskomisjoni raport koostada, siis olgu peale aga kas äh, tegemist on tõesti ühe korralise raportiga? kui see tõesti nii oleks, siis selle võiks mõni administraator kah koostada, mitte poliitikud. aga meie arutame parlamendi järelevalve rolli ja see on, sellel kõigel on väga olulised poliitilised tagajärjed ja me peaksime need, neid õigesti hindama Ehm, minu arvates eh, ei tee me siin niisama administratiivset tööd, vaid püüame süsteemi muuta ja sellel on poliitilised tagajärjed. Ah, see eeldab, et me peaksime Lissaboni lepingu läbi vaatama, seda on märgitud ka pealkirjas. mina ei kavatse loobuda õigusest hinnata asju poliitiliselt, ja põhiseaduse perspektiivist. mitte ainult sellepärast, et kodanikud ootavad seda meilt. kodanikud ei oota eh, meilt, et me lihtsalt ütleme, et nüüd teeme X, Y, Z ja järgmised muudatused. sugugi mitte, muidugi ka muudatusi tuleb niimoodi plaanipäraselt teha, kuid vaadelgem seda küsimust ähm, nüüd üldisemas plaanis, abstraheerivalt ja ärgem laskugem administratiivsetesse üksikasjadesse. sellepärast mina koostasin ka oma raporti. mulle tundub, et on märgata nagu mingit kolmainsust, ühest, üks osa on valitsused, mitmekäigulised valitsused, teisest küljest on komisjon ja meie. hea küll, kui me hakkame siin neid detaile läbi võtma, siis me lihtsalt unustame ära, millised üldised tagajärjed võivad olla protsessidel. nõukogul on mitmekäigulise Euroopa kohta oma nägemus, meil oma ja siis me peame koostama selle raporti põhimõtteliselt see äh, puudutab lihtsalt Lissaboni lepinguga sisse toodud muudatusi komisjoni ja parlamendi suhetesse. kuid see ei tähenda, et ähm, me peaksime ka nendele punktidele tähelepanu pöörama, millest rääkis kolleeg Marina. Ähm, holistiliselt kõneldes peab ütlema, et tõesti mitmeid punkte on veel vaja arvestada. härra Marinal oli õigus, kui ta ütleb, et õigusloomelised Mm, küsimused tuleb hoida administratiivsetest ja tehnilistest detailidest eraldi. aga see ei tähenda seda, et me ei looks mingisuguse suurema pildi kogu protsessist. võib-olla vastaksin ka nüüd kolleeg Tahvile põhimõtteliselt oleme me nõus, kui me räägime delegeeritud ja rakendusaktidest. ma nõustun kõigega selles, selle kohta, mis siin öeldi. kui poliitika delegeeritakse edasi delegeeritud aktidega, siis sellel peab olema mingi põhjus parlamendil on siin olemas kontroll, tal on võimalus äh, kontrollida ja see tagab tehnilise tasakaalu ja sellepärast ma, ma rääkisingi siin ähm, teatud valitsemistavast. kui parlament hakkab iga detaili reguleerima, siis mida see parlament teeb? teeb nagu mingit täidab nagu mingit administratiivset ülesannet, aga mitte ei ähm, kujunda poliitikat. ja me peame seetõttu arvestama muudatuste tagajärgedega. me oleme seda oma fraktsioonis ka arutanud. nii. härra Tahv ja härra Moreira tõstatasid veel siin küsimusi, mis olid seotud teatud poliitiliste aspektidega. parlamendi presidendid, ma ei tea, ma pole kindel, et nõukogu peaks selle teemaga tegelema. aga sellest on ka mitmel puhul räägitud. praegu on täielik ähm, pädevuste segadus. minu arvates juba selgitasin seda oma sissejuhatavas sõnavõtus, kus ma rääkisin Ühendkuningriigi süsteemist. seal oli kuningas parlamendis, meie ähm, sooviksime aga midagi muud, kuid praeguse süsteemi järgi tuleks meil nagu ähm, vastupidine süsteem ja ma ei tea kui kasulikke ettepanekuid tehakse, siis väga sageli juhtub nii, et et see mõjutab ka mm, nii-öelda aluspõhimõtteid. näiteks parlamendi presidendid külastavad olulisi sündmusi, see on parlamendi seisukohast väga oluline, aga kui parlament, Euroopa Parlament on äh, tõeline õigusloomeorgan, ja tal on oluline roll ka rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel, siis peaks ta ka viibima nende lepingute allkirjastamisel. meie roll on piisavalt tähtis või meie roll on äh, üsna tähtis, aga mitte piisavalt tähtis veel. ja samuti on oma roll erakondadel enamus kolleegidest teab küll seda, mida ma arvan erakondadest. ma ei ole veel nendeni jõudnudki, aga ähm, ma ei tea, kuidas meie ettepanekud ähm, välja paistavad eelolevate valimiste valguses. Ähm, meil on küll olnud neid kolleege, kes on püüdnud asju muuta. minu arvates on erakondade suhtes siiski toimunud häid arenguid. ja nüüd ma ei tea, kas need kõnealused muudatused mõjutavad parlamenti positiivselt või mitte, näiteks kuidas, milliseks kujunevad suhted komisjoniga? ja ma ei tea, kas komisjoni pädevust muudatused kuidagi negatiivselt mõjutavad, aga meie tahame igal juhul ühte selget äh, põhiseadusmudelit. selle järgi peab täpselt teadma, kuidas erinevad elemendid infrastruktuuri paigutuvad ja miks. vastaksin ka härra Šoltsile. mina nõustun, et poliitiliste ja põhiseaduslike küsimuste puhul tuleb väga täpselt läb-, need läbi arutada, teada, millised tagajärjed võivad olla. Teie, härra Browns, kas te olete olnud äh, Briti parlamendi liige? ei ole, eks ole, seda on kohe näha. kui te oleks olnud, siis, äh, siis te saaksite täpselt aru, siis te teeks selliseid kommentaare Euroopa Parlamendi kohta, nagu te teete. minu kolleeg näiteks Ashley Fox, ma ütlesin talle, võib-olla minge vahel ka Westminsterisse, vaadake, kuidas asjad toimivad kui äh, te näete, äh, kui te ütlete, et Briti parlament on tõeline demokraatia peegeldus, siis alles tulge tagasi ja vaadake, kas te kritiseerite meid või mitte. nüüd kolleeg Vital Moreira ütles, et ähm, tema keskenduks parlamentaarsele lähenemisele ja muidugi ma tean seda juba, ma tean, tunnen teda hästi aga suurriikide mudelite puhul on peaaegu alati tegemist ikkagi presidentaalse korraga. see ei ole juhus. Euroopa Parlament äh, katab väga mitmekesist piirkonda. ja muidugi see parlamentaarne mudel võiks täiesti sobida. seetõttu ma aktsepteerin neid mõtteid Ko. aga mm, kogemus on näidanud, et äh, presidentaalne mudel toimib kõige paremini. vaadake USA-d näiteks. president, presidentaalne mudel toimib väga hästi sellistes suurtes-suurtes regioonides. nii. aga nüüd komisjoni presidendi valimine härra Pronks äh, räägib alati ähm, üht ja sama juttu. kui presidenti ei valita otse, ütleb ta, siis ei ole teada, äh, kellest saab president. ja härra Brons arvab, et elektoraat ei tea midagi, ei, ei saa valida, aga me, meie peame Äh, ise oma valiku tegema, komisjoni presidenti äh, institutsioon on juba olemas, aga nüüd me otsustame, kas äh, kodanikud läbi oma parlamentide valivad seda ja millisel moel me anname kodanikele võimaluse otsustada ise selle üle, kes komisjoni presidendiks saab. vastasel korral me tõesti jääme ilma kontrollita. kui olemata sellest, kas komisjonil on president või, või, või kes see on, me teame, et see institutsioon on olemas, see inimene, kes sellel postil asub, võib ka olla lihtsalt tehnokraat. ja tõesti, kodanikud võib-olla ei tea, kellega on tegemist, aga kui neile antakse võimalus ise otsustada, siis nad ähm, hakkavad kaasa lööma USA võiks äh, võib-olla meie põhiseaduslikule mudelile eeskujuks olla, aga väga paljud kodanikud sealgi ei hääleta presidendivalimistel. meie suhtes oleks samas USA ikkagi homogeensem ja see ei tähenda seda, et, et ähm, et USA presidendil justkui ei oleks legitiimsust, ei, enamus kodanikke siiski toetab presidenti Põhja-Carolinast, Lõuna-Carolinast, Washingtonist või Californiast. tegelikult ähm, kõige olulisem see, ähm, mida teeb föderaalvalitsus ja ähm, inimesed ütlevad kodanikele on tähtsamad kohalikud oma riigi küsimused. jah, õige, täiesti õiglane lähenemine, aga ehm, nende probleemide üle-euroopalisele tasandile toomine ongi demokraatia osa. küsimus ei ole selles, kas demokraatlikult valitud või mitte, kõik sõltub kodanikest mina tean täpselt, mida mõned siin soovivad, soovivad hoopis komisjoni presidendist ilma jätta, aga see ka ei juhtu. see ongi minu vastus härra Bronsile, ma ei saanud lasta käest võimalust talle vastata ja nüüd lähen koju, mõtlen järele, mis siin räägiti, siis katsun midagi kirjutada kokku, mis, mis kasulikuks võiks osutuda, tänan suur tänu, olete võtnud omale paraja pähklipureda siin. isegi tähtaja küsimus on siin üldse mitte lõputu, kui me tahame selle mandaadi aja jooksul selle protsessi lõpule viia, siis me peame intensiivselt tööd tegema nii et mina pakuksin välja seitseteist detsember kaks tuhat kolmteist, tehke oma projekt ära, kahekümnendal jaanuaril oleks kuulamine, kakskümmend kolm jaanuar muudatustähe, ettepanekute tegemise tähtaeg, üksteist veebruar komisjonis hääletamine ja märtsil siis täiskogule. kui ei ole rohkem sõnasoovijaid ega märkusi, siis on see nüüd otsustatud ja härra Messerschmitti päevakorrapunkti me kahjuks täna arutada ei saa, teeme selle homme läbi. aga kas teil on veel kannatust, kolleegid? sest üks päevakorrapunkt on veel, mille eest olen mina vastutav, ehk meie algses päevakavas eh, artik-, eh, punkt seitse, see on parlamendi kodukorra artikkel kakssada kaks lõige viis, mis eh, käsitleb andmete kogumise külastuse kohta tõlgendamist panin siin kokku kirjaliku äh, ettepaneku, kui te olete nõus, siis äh, tegemist on üsna lihtsa tekstiga ja hääletame homme. aga räägin veel korra ka taustast. petitsioonide äh, komisjon palus, et artikkel kakssada kaks lõige viis oleks vaja läbi vaadata seoses andmete kogumisega külastuste kohta ehk kui näiteks petitsioonide komisjoni delegatsioon läheb äh, liikmesriiki selleks, et saada ülevaade riigis toimuva kohta, et siis petitsiooniga paremini edasi minna, mis selle konkreetse riigi kodaniku poolt on tehtud. kodukorra reegel kakssada kaks viis ütleb, et selleks, et petitsioone üle kontrollida, on vaja sondeerimisvisiit teha koha peale. komisjon saab neid korraldada vastava liikmesriigi või regiooniga koostöös, kust petitsioon pärit on. Need visiidid äh, äh, kinnitatakse ära pärast komisjonis toimunud arutelu muuhulgas parlamendi presidendi heakskiidul petitsioonide komisjoni äh, visiit toimus äh, Galiitsiasse ning äh, sellel missioonil ei suutnud osalised delegatsioonis otsustada, kuidas nad peaksid otsustama nende tõendite üle, mida nad kogusid. ning üksikud küsimused ei ole mulle nüüd väga täpselt teada, detailid aga minu arust äh, päevakorrapunkt viiskümmend kaks äh, oli siin äh, kõne all minu arust, aga algatusraport, siin on hoopis midagi muud mõeldud. räägitakse protsessi algatamisest, nii nagu petitsioonide komisjonile on tavapärane Äh, lõpuks äh, pannakse kokku raport, mis läheb äh, parlamendi presidendile ning reegel kakssada kaks lõige viis ütleb, et ka osalistele tuleb saata see raport. ei ole öeldud midagi selle kohta, et selle üle peaks ka hääletama komisjonis. ning õigustalituse ekspertarvamuse kohaselt samuti kohapealsete visiitide järeldused tuleb läbi rääkida ja leida konsus, konsensus kõikide delegatsiooni liikmete vahel, kes äh, visiidil kaasas olid. kui konsensust aga ei leida, leita, siis peaks igaüks andma ülevaate sellest, kuidas tema asju nägi ning äh, erinevad järeldused faktide kohta peaksid olema avaldatud ja saadetud kõikidele osalistele. artikkel kakssada kaks äh, ütleb siin aga et selle peaks heaks kiitma komisjon. ja see on siis hääletus äh, ja või ei võimalustega ning lihthäälte enamustega võetakse siis äh, selle, äh, see arvamus vastu. komisjoni esimees võib lubada veel muudatusettepanekuid teha, juhul kui konsensust ei leita kui komisjoni hääletusel äh, ei leita konsensust, siis ei saadeta ka selle kohta arvamust või kokkuvõtet äh, parlamendi presidendile. olen teinud äh, selle küsimuse kohta ka kirjaliku ülevaate, see on teie infomaterjalides olemas ning ma arvan, et pärast väikest parandust võiks siin ehk seista, et nüüd ma pean selle veel ise siin üles ütle, otsima, ütleb äh, härra esimees. ma vaatan, kuidas see sõna-sõnaliselt siin on nüüd äh, kirja pandud. siin on öeldud, et äh, informatsiooni ja tõendite otsimise külastused ning raportid selle kohta. Nende kohta tuleb anda informatsioon petitsioonide komisjonile ning komisjon peab saama seda ka kontrollida ehk delegatsiooni liikmed on nende aruannete eest vastutavad ning nad peavad leidma konsensust. kui nad ei suuda omavahel kokku leppida, siis pannakse kirja, mida nähti ja erinevad delegatsiooni liikmed oma erinevad järeldused saavad ka sinna kirja panna. siis kiideta-, siis kiidetakse see komisjonis heaks, hääletada saab ainult jaa või ei ja kui on põhjendatud juhtumid, siis äh, selle raporti osas saab teha ka muudatusettepanekuid. artikkel äh, viiskümmend kaks siin rakendust ei leia ei otseselt ega kaudselt. tekst on teie ees, kolleegid. ja kui delegatsiooni visiidi osaliste vahel konsensust ei ole, siis antakse seda ka erimeelsuste kujul üle minu arust peaks selle lõike maha tõmbama, kui äh, konsensus on delegatsiooni liikmete vahel või siis ka mitte. sellepärast, et inimesed võivad ju leida konsensuse, aga võivad seda ka mitte teha. ei, selle osa ma ikkagi tõmbaksin maha, kordab esimees veel kord. Mm, sellisel juhul, kui komisjon ei kiida seda raportit heaks, siis ei saadeta seda edasi ka parlamendi presidendile. kas on selle ettepaneku kohta kommentaare? nagu ta ütles, nagu ma ütlesin, siis see väike korrektuur on siin minu poolt ette pandud, see on teie ees ja hääletame seda homme. või on inimesi, kes sooviksid sõna? härra Prons. La signora Petrovic può parlare. Ha chiesto di parlare? yes,. proua Petrovitš, palun. aitäh, esimees. kõigepealt ma teen väga lühidalt, sest viimane arutelu kestis väga pikalt. variraportöörina ma tervitan teie arvamust mis võimaldab siis äh, seda reeglit niiviisi tõlgendada. ja täiesti õige on see sisuline külg raportis ei nõua äh, osalejatelt nõusolekut ja ja sellel võib esitada muudatusettepanekuid, sest tegemist on andmetega, kes on osalenud äh, külastustel ja seega ma toetan seda lähenemist, nagu selles selgituses teie kirjas, lugupeetud esimees, on välja toodud ja sellist äh, konsensust on võimalik lihtsamaks müüa, andes osalejatele võimaluse väljendada oma arvamust äh, ja kirjeldada erinevaid andmeid, äh, mida siis raportis on võimalik välja tuua. see, et petitsioonide komisjon oleks siis kursis kõikide konkreetsete andmetega oleks täielikult äh, kooskõlas äh, reegliga kakssada kaks äh, võimaldada petitsioonide komisjonile maksimaalselt informatsiooni edastada. analoogiliselt raporti sisuline osa võib minna sisehääletusele delegatsiooni liikmete vahel vastavalt siis enamuse rakendamisele ja sellisel juhul petitsioonikomisjonile ei edastataks kogu, kõiki andmeid selgitav äh, avaldus, mis teie poolt on koostatud, äh, põhjendab äh, seda olukorda ja selle reegli tõlgendamist väga selgelt ja üldiselt tahaksin ma väljendada oma toetust sellele raportile, suur tänu. suur tänu, härra Prons, palun. ma juba leidsin äh, vastuse oma küsimusele, ehk seega ma sõna ei soovi. Bene, allora non vedo altri interventi, la mettiamo. ma näen, et äh, rohkem keegi sõna ei soovi, seega hääletame seda teemat homme hommikul ja ma arvan, et äh, sellega oleme me tänaseks lõpetanud kaks märkust. homme hommikul kõigepealt siis koordinaatorite koosolek kell üheksa ja üheksa viiskümmend alustame komisjoniga ja pärastlõunal toimub seminar. tegemist on väga huvitava seminariga. Äh, vastavalt artiklile seitseteist on meil äh, dialoog äh, kodanikuühiskonnaga, eriti mis puudutab usufilosoofilisi ja sekulaarseid organisatsioone ja mõtlema ka sellele, kuidas on võimalik süvendada Euroopa demokraatiat valimiste käigus ja kuidas kodanike osalust suurendada. aitäh ja kohtume homme!